Madam uh, Minister, Your Excellency Ambassador, dear colleagues, uh, it is my pleasure to meeting and kallid kolleegid, mul on hea meel avada meie koosolek, ma tervitan teid siin, proua minister, suur tänu, et olete tulnud visiidile väliskomisjoni. minister, olukord teie koduriigis Pakistanis on selline, kus võideldakse äärmusluse vastu mitte ainult piirialadel, vaid ka riigi keskel. Teie valitsus on üritanud õigusriigi põhimõtteid tugevdada ja võidelda väliste sisemiste pingete vastu. Te olete üritanud oma suhteid Indiaga stabiilsemaks muuta, see oli võimalik tänu sellele, et mõlemad riigid otsustasid, et äh, suhteid ei peaks domineerima ainult Kashmiri ülene vaidlus. USA ja Pakistani suhted on Euroopa Liidust olnud väga kaugel. see, mida te tegite Afganistanis aasta tagasi, võib tekitada küsimusi ja muret minister, teie valitsusel on raske ülesanne leida tasakaal Pakistani pühendumuse vahel võidelda terrorismi ja äärmusluse vahel ja teiselt poolt äh, vastata avaliku arvamuse, avalikule arvamusele, avalikele ootustele. Teie olete äh, toonud näiteid ka selle kohta, et Pakistan on äh, kaasaegne riik, teie naisterahvana olete minister, nii et ka naiste õigused on tagatud. minister, ma annan teile sõna selleks, et te saaksite teha sissejuhatava sõnavõtu ja et me siis hiljem saaksime arvamusi vahetada. suur tänu, proua esimees, lubage ka minul kohe alguses öelda, et minu ja minu koduriigi jaoks on tegemist suurepärase võimalusega olla siin ja jagada teiega neid väljakutseid, rääkida nendest väljakutsetest, mis meil Pakistanis ees seisavad. ma räägiksin teile täpsemalt sellest, mis toimub Pakistanis ja kogu regioonis. kõigepealt, proua esimees, te tõstatasite ühe tähtsa küsimuse ja mul on väga hea meel, et te tunnustate meie püüdlusi selles valdkonnas. viimase nelja aasta jooksul, kui meil on olnud demokraatlik valitsus, on olnud üks selge rõhuasut-, rõhuasetus, mis, nagu ma ütlesin, on väga hea, et olete seda näinud, nimelt et äh, meil tuleb saavutada rahu, me peame püüdlema rahu poole. ja see on olnud Pakistani eesmärgiks, me oleme tõesti keskendunud äh, suurte lepingute sõlmimisele ja me oleme keskendunud oma naabritele. me üritame tõesti kõikidel piiridel äh, rahu saavutada Indiaga, eriti meil oleme viimased kuuskümmend aastat olnud sõjajalul, äh, oleme maha pidanud kolm sõda meil on äh, eriarvamused, eriti just äh, Kashmiri piirkonna pärast, kuid me otsustasime, et on tähtis äh, siiski luua Indiaga suhetes selline õhkkond, kus me ei kasuta sõda lahendusena, vaid me üritame kõik küsimused tõstatada kahepoolsetel läbirääkimistel ja Pakistan üritas vastu võtta neljakümne reegli poliitika, millega meil oleks võimalik suhteid stabiliseerida Indiaga ehm, ja Pakistan on tõesti positiivne näide ja me oleme üritanud äh, seda, mida me tegime Indiaga, teha ka teiste riikidega. me üritame tõesti näha üksteist erinevate huvipooltena ja me vaatame, et India ei ole mitte vastaspool, vaid huvigrupp, kellega me jagame ühist tulevikku. ühelt poolt on meil tegemist India puhul äh, riigiga, kus äh, ajalugu on väga teistsugune sama kehtib ka Afganistani kohta. viimase kolmekümne aasta jooksul oleme me vastu võt-, võtnud üle kolme miljoni Afganistani põgenikku, me oleme olnud väga külalislahked nende vastu, oleme oma lasteaiad, koolid, linnad avanud neile. viimase kolmekümne aasta jooksul, eriti viimase kümne aasta jooksul on äh, Afganistani stabiilsuse puhul väga tähtsat rolli mänginud ka see, mis toimub äh, Pakistani piiril. me oleme aru saanud, et äh, Pakistanis ei saa olla rahu ja stabiilsust, kui ei ole rahu ja stabiilsust Afganistanist. meie ühine piir on kaks tuhat, meie piir on kaks tuhat kuussada kilomeetrit ja viiskümmend kuus tuhat inimest iga päev ületab äh, Pakistani, Afganistani piiri, nii et ükskõik, mis juhtub seal, see mõjutab ka meie riigitoolist poliitikat. ja ainus reegel, mida me soovime, et Afganistanis kinni peaks, on see, et tegemist on rahukaitsja ja vahendajaga me ja meie, Pakistan, tahame mängida väga tähtsat rolli Afganistani rahuprotsessis, kuid me ei taha minna kaugemale. me oleme, tõesti oleme viimastel aastatel väga palju äh, mõjutanud seda, mis Afganistanis saab, kui meie president ametisse asutas, siis ta ka tõesti kutsus kohe president Karzai visiidile, ta äh, andis selge sõnumi Afganistanile, et soovitakse võrdseid äh, stabiilseid suhteid. Pakistan on tõesti väga suurt rolli mänginud, mul oli viimasel, eelmisel reedel võimalik vastu võtta Afganistani pres-, välisminister ja me otsustasime, et me hakkame töötama selle kallal, mille algatas president Karzai New Yorgis nimelt, et me alustame läbirääkimisi strateegilise partnerluslepingu üle Afganistani ja Pakistani vahel. ja kui nüüd üleminekuperiood äh, läheneb ja kui siin tekivad probleemid julgeolekuvaakumiga, siis oleksid meil äh, institutsionaalsed suhted sõjaväe vahel, diplomaatiliste korpuste ja erinevate institutsioonide vahel ja siin mängib Pakistan väga tähtsat rolli, nii et meie jaoks on väga tähtis just see institutsionaalsete suhete loomine mõlema riigi vahel. nii et kui te tahate teada, kuhu demokraatlik Pakistan liigub, siis välispoliitika on väga hea näide. kuid läheme kaugemale kui välispoliitika, sest ma rääkisin meie suurest mõjust kogu piirkonnas ja naabruskonnas. vaadakem nüüd Pakistani. tihti öeldakse, et see, mis välismaalastele tundub kaootiline, kui te vaatate näiteks äh, siirderiike Euroopas, siis meie jaoks tundus seal kõik segane, kuid äh, see, mis toimub Pakistanis, on kõik põhiseaduse kohane, vaadake parlamenti, tegemist on äh, sõltumatu institutsiooniga, vaadake meediat, kodanikuühiskonda igal pool leitakse see põhiseaduslik äh, tasakaal, mis pandi paika tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal. ma tahaksin lihtsalt äh, teile esitleda kahte või kolme saavutust äh, meie demokraatlikul valitsusel viimase kahe-kolme aasta jooksul. üks tähtsamaid asju oli see, et president Sardari oli see, kes ütles, et see sõda, mida Pakistani läänepiirkonnas on äh, peetud, ei saa olla mitte kellegi teise sõda, kui äh, selles sõjas saavad surma meie lapsed. nii et äh, meie valitsus ütles, et võideldakse äärmusluse, terrorismi ja sõdade vastu oli midagi erakordset ja siis parlamendi kaudu oli Pakistanil võimalik äh, korraldada Salakalakami äh, ja ka lõunapiirkondade vastu korraldada sõjaoperatsioone. kolmkümmend protsenti Fatast oli valitsuse kontrolli all veel mõned aastad tagasi, nüüdseks on see protsent seitsekümmend protsenti ja sellega on võimalik näidata, mida saab äh, saavutada demokraatia kaudu, tuleb mõelda, mis on inimestele kõige parem ja luuakse selline avalik ruum, mis tegutseb inimeste huvides. teiselt poolt oli väga palju vigu, mida tuli parandada. Pakistani vaadati kui probleemset riiki, äh, äh, meil käis sõda maavarade pärast äh, ja maavarad oli see, mis tegelikult äh, konflikte isegi tugevdasid. mitmed valitsused muutsid äh, põhiseadust sõjaväe abil tihti ja kui nüüd see valitsus võimule tuli, mis praegu on võimul, ja nagu te teate kõik väga hästi, teil on vaja enamust parlamendist ja koalitsioonivalitsus ei ole nii tõhus kui ühe partei valitsus, aga meil on nüüd koalitsioonivalitsus ja sellel valitsusel on äh, õnnestunud teha kolm põhiseaduse muudatust, mis kõik nõudsid kahekolmandikulist äh, häälteenamust äh, me, esimene muudatus oli see, et tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmanda aasta põhiseadus rakendati uuesti, teine tähtis muudatus oli valimiskomisjoni sisseviimine ja tema võimsamaks ja sõltumatuks muutmine. Need sammud on näidanud, et äh, provintside vahelised vastuolud ja provintside sisesed vastuolud ja ka provintside ja valitsuse tasandi vastuolud on kõrvaldatud. kõigile anti äh, vastutus ja ka vara selleks, et tagada meditsiiniteenused ja ka haridus. ja kõigil on tagatud ka vahendid samamoodi ka riiklik äh, rahanduskomisjon. meil jagati äh, raha kahe Äh, jagati raha provintside vahel, kuid äh, sõjaliste valitsuste vahel kahekümne aasta jooksul seda ei tehtud, sest ei jõutud kokkuleppele. meie otsustasime, et föderaaltasand peaks andma rohkem provintsidele, rohkem võib-olla, kui nad on isegi ära teeninud. nii et me otsustasime, et föderaaltasand annab äh, rohkem provintsidele ja see vahendite jagamise mehhanism taastati veel üks asi, mis oli väga tähtis ja mis tekitas väga palju muret ja meil on väga hea meel, et Euroopa Liit peab inimõigusi ja sotsiaalküsimusi nii tähtsaks. sest meie peame ennast suurepäraseks äh, näiteks äh, ühiskonna kohta, kuhu poole pöörduda. meie kaitseme kõige haavatavamaid. kahjuks minu riik või meie sarnased äh, riigid vajavad seadusi selleks, et kõige haavatavamaid kaitsta. ja siis on võimalik äh, luua ka need kaitsemüürid ühiskonna jaoks. mul on väga hea meel olla osa valitsusest, mis võttis vastu seadused, millega kaitstakse kõige haavatavamaid. meie tahame olla sotsiaalne heaoluriik kuid Pakistanil ei ole praegu neid vahendeid, et seda olla. mida me siis otsustasime? me otsustasime, et need vähesed vahendeid, mis meil kasutada on, neid tuleb kasutada kõige tõhusamalt selleks, et kõige haavatavamaid ühiskonnas kaitsta. me alustasime toetusprogrammiga, kus äh, minnakse kõige haavatavamate juurde koju, antakse neile abi, sõlmitakse tervisekindlustus, pakutakse tööd. me üritasime et äh, abiraha ei anta mitte meessoost perekonna peale, vaid naissoost perekonna peale. niimoodi oli võimalik naiste staatust perekonnas äh, tõsta, sest nendest sai sissetulekuallikas. meil on väga hea meel olla äh, riik, kus vi viimase nelja aasta jooksul on tõesti ajaloolisi seadusi vastu võetud naiste kaitsmiseks. me oleme vastu võtnud kolm väga tähtsat seadust naiste õiguste kaitsmiseks äh, ja ikka veel töötame välja seadusandlust, mis puudutab koduvägivalda, kuid äh, naistekaitse töökohal on juba tagatud, äh, meil on ka võetud vastu seadus happerünnakute vastu ja meil on ka in-, sõltumatu inimõiguste komisjon Pakistanis, mis on väga palju ära teinud naiste õiguste kaitsmiseks. nii et tegemist on tähtsate edusammudega mul oleks, mul on väga hea meel vastata teie küsimustele, muredele, aga üldiselt võib öelda, et äh, Pakistan on riik, millel on tõesti veel väljakutseid, äh, mida ületada, kuid me oleme ka täiesti teadlikud, äh, kuidas seda teha. ja viimastel aastatel me oleme tõesti aktiivselt nende väljakutsetega tegelenud. suur tänu, proua minister! selle sissejuhatuse eest, ähm, see tõesti oli positiivne, nüüd ma annaksin härra Salafrancale, Rahvapartei koordinaatorile sõna. Gracias, eh, senora presidenta. Vamos a dejar a la ministra que... Suur tänu, proua esinaine. ma jätaksin aega proua ministrile, et ta saaks kõrvaklapid pähe panna proua minister, täna meil on piisavalt aega. Äh, proua minister, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksime teid tervitada siin ja ma sooviksin tänada teid selle eest, et te olite nõus pühendama meile aega. härra kaamera, härra kaameraga, kas te võiksite natukene kõrvale astuda, palun? If you could mute, please it's working? Sí, muchas gracias. Gracias, señora ministra. Eh, quisi... suur tänu ja suur tänu, proua minister. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin ma tänada teid eh, selle eest, eh, et te olete täna pärastlõunal meiega siin Brüsselis. Brüssel on selline linn paraku, kus on tihti halb ilm ja meid ei ole siin väga palju kohal, aga meie fraktsioon on siin selles kojas kõige arvukam fraktsioon ja meie tõesti tahaksime teid südamest tänada selle eest, et te olete täna siia tulnud. ma sooviksin rääkida üldisest poliitilisest kliimast, õhkkonnast teie riigis. Te rääkisite erinevatest institutsioonidest, kes peavad äh, läbirääkimisi. me teame, et on teatud erimeelsusi olnud täidesaatva ja seadusandliku võimu vahel. mina sooviksin, et võib-olla te saaksite natukene täpsustada seda, äh, kuidas näeb välja üldine poliitiline olukord ja seda just enne äh, tulevaid valimisi. kui ma nüüd õigesti informeeritud olen, siis järgmisel aastal peaksid valimised aset leidma. ja proua minister, te kindlasti teate, et Liit. oktoobrikuu täiskogul parlament võttis vastu resolutsiooni, mis puudutab noort Malalad, noort tüdrukut, keda ähvardas surmaga Taliban ja ma sooviksin teada, et millised on need meetmed, mis on võtnud teie valitsus selleks, et tagada selle noore neiu turvalisus ja selleks, et need ähvardused mitte teoks ei saaks. me teame, oleme kuulnud nendest meetmetest, mida on rakendatud naiste õiguste kaitseks ja me tahaksime nüüd teada, mida sellel konkreetsel juhtumil on ära tehtud ja millised on need üldisemad meetmed, mille peale teie valitsus on mõelnud. ja jätmaks äh, sõnavõtuaega ka oma kolleegidele, tahaksime lõpetuseks äh, tulla tagasi selle juurde, millest te rääkisite seoses olukorraga Afganistanis ja otsese mõjuga teie riigile. Te rääkisite kahe tuhande kuuesajast kilomeetrist öö, äh, ühisest piirist ja viiekümne kuuest tuhandest inimesest, kes igapäevaselt ületavad piiri. ma tahaksin teada, et kuidas te näete, kuidas saab olema olukord pärast seda, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rahvusvahelised väed välja viiakse, nii nagu see on ette nähtud? kas te arvate, et see olukord võimaldab äh, Äh, või on võimalik tagada rahu ja stabiilsus. ja viimane küsimus, proua minister, kuidas te kavatsete hakkama naad-, saada nende väljakutsetega, mis seonduvad Talibanist lähtuva ohuga? ja teie ministeeriumil on tõesti võtmeroll etendada valitsuses, nii et, et kuidas te saate tagada positiivse va vastuse sellele, nendele probleemidele siin piirkonnas? Yes. kas te soovite kohe vastata küsimusele või me võtame veel ühe küsimuse? aitäh, ennekõike äh, ma oleksin juba oma sissejuhatuses pidanud ütlema seda, et äh, meie oleme leppinud kokku selles, et, äh, et Euroopa Liit on kutsunud üles Pakistani muutuma demokraatlikuks riigiks, me täname seda, et üritatakse pärast kahe tuhande kümnenda aasta üleujutust äh, on üritatud siis aidata Pakistani nii palju kui võimalik, sellepärast et äh, Pakistan on üks riikidest, äh, mis on ohustatud terrorismi pärast ning see takistab ka meie turule pääsemist Te rääkisite Pakistani poliitilistest kliimast. viimase kuuekümne aasta jooksul on see nüüd esimene kord, kus me jõuame järgmisel aastal täiesti demokraatliku parlamendivalimiseni ning see juba ütleb iseenesest väga palju ära meie praeguse poliitilise kliima kohta Pakistanis. mõistagi on alati erinevaid parteisid, mis soovivad erinevaid eesmärke saavutada, kuid nagu ma juba alguses ütlesin, väga paljud need porte-, parteid, mis valimistel üksteise vastu on ning kel, millel on väga konkureerivad agendad, kuid nad on kokku saanud mitu korda selleks, et vastu võtta konstitutsioon, mille jaoks on vaja kahe kolmandiku heakskiitu ning asjaolu, et sõjaline sekkumine oli vajalik ning kõik peamised parteid olid sellega nõus ning see näitab seda, et poliitiline konsensus on meie riigis olemas ning demokraatia töötab ning me oleme piisavalt küpsed selleks, et oma rahvuse huvides äh, reageerida. Te rääkisite siin ka õiguslikest aspektidest, mõistagi parlament äh, on üks see on seadusandja ning äh, kindlasti ähm, saavad need valimised olema väga olulised, sellepärast nad näitavad seda, kuhu, kas me oleme kõike äh, suutnud saavutada nii et siis täitev äh, süsteem ning parlament on koostöös äh, siiamaani väga hästi hakkama saanud. Te rääkisite siin ka Malala Yusufzais, Yusufzais ning sellest, äh, kas me oleme talle pakkunud mingisugust kaitset. talle nüüd presidendi poolt määratud ravi Ühendkuningriigis ning meie kanname kõik need kulud teda oli ähvardatud ka enne terroristide poolt ning äh, meie riik on juba mitmel erineval moel pakkunud oma kaitset, kuid perekond on sellest keeldunud varem, varematel kordadel. ma mõistan, et kõik need, kõik pakistanlased said siis võtsid jõud kokku selleks, et Malalat äh, kaitsta, et tema eest äh, seista, sellepärast et igal lapsel peab olema Pakistanis äh, õigus oma, õigus haridusele ning Pakistanis on ainult väike vähemus äh, Äh, kellel on väga vali hääl ning keda väga sageli ka kuuldakse, kuid pärast Malala juhtumit, seda rünnakut, mis toimus, te nägite, et kõik pakistanlased asusid ühele seisukohale äh, kaitsmaks Malala seisukohti, et kõigil lastel on õigus ja neil tüdrukutel on õigus äh, haridusele. siis te küsitlesite ka, et milline äh, Äh, on tulevikus ähm, olukord ning viidates ka Afganistanile, kas olukord saab olema stabiilsem või mitte, vastust ma teile praegu anda ei saa, sellepärast et äh, vastusega, vastuseni me jõuame siis, kui on näha, mis äh, toimub kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üleminekuperioodi jooksul, need see periood on praegu äärmiselt oluline ning kõik see, mis toimub kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, paneb paika need tingimused, mis, millega edasi saab minna ning me näeme, kas me oleme suutnud äh, ära äh, kasutada kõiki meie käes olevaid vahendeid selleks, et esitada, ehitada üles rahuarmastavat ning demokraatlikku riiki ning kõik see paneb paika kõik, mis Pakistanis hiljem juhtuma hakkab, kuid ma pean ütlema, et mulle pakkus väga suurt head meelt üks hea uudis, kui NATO peasekretär ütles mulle, et äh, palun, te võite kindlad olla, et äh, kindlasti me ei luba Afganistanis, Afganistanis toimuda mingit äh, õiguslikku vaakumit ning see ei saa mitte kuidagi mõjutada ka Pakistani. aitäh, nüüd palun ESD mm, koordinaatorile, palun sõna. härra Vigenin, palun. aitäh, lugupeetud minister, tervitan teid meie fraktsiooni nimel siin parlamendis, mul on alati väga hea meel näha väga kõrgel poliitilisel positsioonil ühte naist, meil on sellest väga palju õppida, sellepärast et te näete siin, et ähm, välis, Välisasjade Nõukogus äh, ei ole naisi, vaid seal on kogu poliitiline valdkond on reserveeritud ainult meestele. minu küsimus oleks järgnev võib-olla ei ole see seotud nii palju välispoliitikaga, kuid siiski. kui palju on see majanduslik kriis praegu mõjutanud Pakistani ning millised on teie peamised sotsiaalsed väljakutsed, mis on seotud majanduskriisiga? sotsiaalsed probleemid äh, mõjutavad äh, kindlasti otseselt siis või kaudselt äh, Ähm, eks me, ekstremismi, ekstremistid saavad sellega oma tiibadesse uusi võitlejaid juurde ning ähm, te olete öelnud, et viimasel ajal olete saanud ekstrem-, ekstremistidega võitluses väga suurt edu. ning te üritate leida lahendusi Pakistani rahvale, sellepärast et see on midagi, mis ühiskonda mõjutab otseselt koha peal ning seda ei saa teha ainult sõjaliste vahenditega, vaid ka teisiti. mida te veel teete, et seda saavutada? hariduse valdkond on üks valdkond, mida haritumad on inimesed, seda, eriti just noored, seda vähem huvitab neid ekstremism nii et minu küsimus on siis järgmine. millised mees, need meetmed on ning kuidas te üritate äh, sotsiaalseid probleeme lahendada võitluses ekstremismiga, aitäh! aitäh, proua minister, palun! aitäh, see, mis te ütlesite, see on, kõik on äärmiselt õige. kallid kolleegid, jah, ei, palun jätkake Need kaks asja on sisemiselt üksteisega seost-, se-, seotud, nagu te teate, äh, Pakistan on äh, aida-, palunud abi maailmalt võitluses terrorismiga äh, ning sel moel, et just meie majanduslikku olukorda parandada. ma ütlesin, et juba enne, et ähm, kui tänulikud me oleme igasuguse abi eest mis puudutab ülesehitust ning piiriäärseid alasid, äh, me tahame luua rohkem võimalusi inimestele äritegemiseks, et neil oleks äh, alternatiivseid võimalusi GSP pluss, äh, kõik need valdkonnad äärmiselt olulised meil Pakistanis. seitsekümmend miljardit dollarit, dollarit on viimasel viimase aasta jooksul kulutatud äh, investeeringute jaoks on tarvis äh, turvalist keskkonda. viimase kümne aasta jooksul ei ole keskkond väga turvaline meil olnud. viimase paari kuu jooksul just eriti on olnud äh, väga vägivaldseid vahejuhtumeid, neid juhtumeid, vahejuhtumeid on Äh, sagenenud ning see kindlasti ei aita kaasa majanduslikult soodsa keskkonna arenemiseks. on ka teisi probleeme, millega saab mõjutada ekstremismi, te juba mainisite haridust, me oleme andnud väga vähe raha provintsidele, mille, mis on pidanud alati tagama hariduse kättesaadavust. konstitutsioonis on kirjas see, et haridus ei ole mitte iga lapse õigus, vaid riigi kohustus on igale lapsele haridus anda iga laps peab saama öö, selle selle õiguse osaliseks, nii et seda me peame edasi arendama. me oleme Euroopa Liidule väga tänulikud selle abi eest, et te olete aidanud meil hõlpsamalt Euroopa Liidu turule pääseda. GSP pluss on meie inimestele äärmiselt suureks abiks, see on parim, mis te saate teha Äh, ning sellega on võimalik siis inimesi ekstremismist ning sõjalisest tegevusest kõrvale juhtida. suur tänu, kallid kolleegid, järgmisena peaks Charles Tanno GCR-i e fraktsiooni koordinaatorina sõna saama, siis on veel kolm kolleegi, härra Zayed, härra Milan Mon, härra Scholz ja proua Šaake. kas teie ka palusite sõna? hästi, jah, ma katsun hoolitseda ka selle eest, et ka teie saate sõna. alustame aga kõige härra Tänukiga. suur tänu, istun siin, proua minister, ka tervitan teid ECR fraktsiooni nimel. minu fraktsioonis on palju Briti konservatiive, nii et meie jaoks on äh, Pakistan äh, erilise huviga selle pärandiga just, mille meie sinna jätsime. viimaste aastate jooksul olen jälginud inimõiguste küsimusi kristluse vähemuse õiguste küsimusi, naiste tapmise küsimust, mida te siin juba mainisite, nagu ka äh, etniliste vähemuste tapmist, mõtlesin just Belugisid ja Sindisid, kes on ka Londonis ja minu valimisringkonnas esindatud. ma tahaksin teie moslemite kohta küsida, nad on keelatud Pakistanis, nende juht on täna õhtusöögil siin parlamendis ja ta osaleb homme ka esimeste konverentsil. väga paljudel äh, selle moslemi koguduse esindajatel on juured Pakistanis, kas te võiksite selgitada, miks nemad on keelatud teie koduriigis ja ka Bangladeshis? ja mis puudutab poliitikat, kas te võiksite kommenteerida suhteid Indiaga ja seda, et äh, eelmisel nädalal Mumbai Pakistani päritolu terrorist äh, tapeti Indias äh, kas meil on võimalik näha suhete parandamist Delhi ja, Delhi ja Islamabadi vahel? siis tahaksin veel kord tõstatada küsimuse äh, ISAF-i jõudude lahkumise kohta Afganistanist ja NATO jõudude lahkumise kohta. Pakistan äh, nii ka on siin probleeme, arvatakse, et ISA teeb koostööd äh, terroristidega, kas te võiksite kommenteerida seda küsimust või milline on teie äh, riigi ja valitsuse suhtumine ISAF-isse? siin oli väga palju küsimusi ühe korraga, ütleb äh, proua esimees, nagu alati, kallis kolleeg, äh, kas te kirjutate üles need küsimused, siis ma annan sõna härra Saedile selleks, et ta saaks ka küsimuse helistada. suur tänu, proua välisminister, mul on väga hea meel tervitada teid täna siin Euroopa Parlamendis. mina olen Euroopa Parlamendi Pakistani sõprade juht ja ma tervitan teid meie delegatsiooni nimel. mul on väga hea meel, et te olete täna väga hästi siin äh, kellast kinni pidanud, tundub, et te oleksite suurepäraseks näiteks Euroopa Parlamendile, et teist peaks tõesti eeskuju võtma. mul on mõned märkused ja küsimused, kõigepealt äh, kõige rohkem äh, eelistatud äh, riigi staatus Indiale. see on see, mida Euroopa Parlament on toetanud, me oleme Pakistanile öelnud, et nad peaksid seda teed äh, jälgima. Äh, teie välisminister varem ka rääkis sellest, kui ta on käinud Euroopa Parlamendis mis puudutab Malala Yousafzaid, siis tegemist on küsimusega, mis liigutas kogu maailma, mitte ainult Pakistani. ja ma arvan, et äh, just jagatud väärtuste pärast kõik tundsid, et on võimalik tulla kokku äh, ja aru saada selle, nendest äh, kogemustest, mida oli läbi teinud see noor tüdruk Ühendatud Araabia Emiraadid võib-olla sellest aru ei saanud, aga äh, see tüdruk on tõesti äh, väga teretulnud olnud Ühendkuningriigis ja teda raviti väga hästi mul on üks küsimus, mis puudutab tulevasi valimisi. Te teate, et Euroopa Liit on olnud ähm, viimastel valimis äh, vaatlustel, tahaksin teada, kas teil on juba paika pandud, millised delegatsioonid võivad tulla valimisi vaatlema ja kas me saame tegutseda nii, nagu me oleme harjunud oma valimisvaatlusmissioonidel. ja viimane küsimus, väga paljude kodanike kogemused, kui nad lähevad Pakistani, nimelt, et üha rohkem äh, võetakse inimesi pantvangi ja tapetakse Muhamed Pavi ja Sintani Jussov, äh, äh, kes on äh, Äh, tapetud äh, Mahlit Galet Kidmak äh, võeti pantvangi, tal õnnestus tagasi saada Ühendkuningriiki, ta läks tagasi Pakistani selleks, et kurjategijaid vastutusele võtta ja siis ta tapeti. ja tahaksin veel teie tähelepanu pöörata ühele väga liigutavale juhtumile, see puudutab ühte kuueaastast tüdrukut Atea Anžem Wilkinsoni, ta on praegusel tema isa on praegu vangis äh, sellepärast, et ta viis lapse Pakistani laps on arvatavasti Pakistanis, meil on vaja tõendeid selle kohta, et ta on elus ja tal on kõik hästi. me loodame ta siiski Ühendkuningriiki tagasi tuua. ma annan teie äh, välisministeeriumi kantslerile edasi need äh, üksikasjad, kuid kas te võiksite meile kinnitada, et te teete kõik, mis on teie võimuses selleks, et oleks võimalik nendel Briti kodanikel tagasi koduriiki pöörduda? suur tänu, kallid kolleegid, kui tähtsad need asjad ka poleks Te räägite liiga kaua ja mul tuleb tõesti paluda teil teha lühemalt. kas võime veel ühe inimese ära kuulata, härra Milan Mon, palun. Eh, suur tänu. proua minister, ma räägiksin hispaania keeles ja ma teeksin teile ettepaneku, et kasutaksite kõrvaklappe. suur tänu selle eest, et olete siia tulnud ja meil on väga hea meel selle üle, et eh, esmaspäeva pärastlõuna algus ei ole just kõige parem aeg, sellepärast et need, kes kaugemalt tulevad, neil on tihti raskusi selleks, et õigeks ajaks kohale jõuda aga mul on väga hea meel, et me saame teiega kohtuda täna siin ja pärast president Obama vali, tagasivalimist, milline on teie arvamus, millised saavad olema Pakistani ja USA omavahelised suhted, mis viimastel aastatel on olnud suhteliselt pingestatud ja pingelised. Need suhted ei ole sugugi lihtsad olnud. probleemideks on olnud näiteks äh, Äh, Pakistani vägede saatmine Afganistani ja mina sooviksin teada, et mida te ootate president Obama uuelt valitsemisajalt seoses USA ja Pakistani vaheliste suhetega? Uh, okay. aitäh ennekõike esmaspäeva pärastlõuna on jah, tõesti kõikidele parlamentidele, kõikidele parlamentidele väga halb aeg ähm, kokkusaamiseks, ka meie koduriigis on see nii kõigepealt ma tahaksin alustada viimasest parlamendiliikmest ja tema küsimusest viimase paari aasta jooksul on meil olnud väga keerukad äh, suhted Ameerika Ühendriikidega ning äh, see kõik on olnud seotud äh, arusaamatusega või valesti mõistmisega, sellepärast et Pakistan on mõistagi peamiselt üks kõige olulisemaid sidusrühmasid selleks, et eh, ehitada üles eh, stabiilset, eh, rahumeelset Pakistani ning seda tehes teeb Pakistan, annab endast kõik, et sinna jõuda ekstremismiga võitlus on üks äh, meie äh, prioriteetidest, sest see on halb meie rahvale, meie majandusele rohkem kui kellelegi teisele ning seega meie anname endast maksimaalse selleks, et ükskõik milliste rühmitustega, mis kasutab äh, vägivalda või kasutab jõudu, võidelda. ning te ütlesite, millised peaks meid olema ootused seoses äh, president Obamaga. viimase kuue kuu jooksul on USA ning äh, Pakistan suutnud oma suhted uuesti äh, jälle nullpunkti viia ning mõlema riigi usaldus on paranenud üksteise suhtes, meil on võimalik koos töötada ning meil on ühtne eesmärk selleks, et mille nimel töötada ning seda me ka teeme, nii et äh, mulle tundub, meil peaks olema võimalik koos äh, tööd teha. ning äh, ei tohigi jääda üht, mingisugust õigusvaakumit üleminekul ning see, need on meie ootused kõikide riikide, Ameerika Ühendriikide ning samuti ka NATO puhul praegusel hetkel on meil ühtsed eesmärgid, kuid me üritame nendega tööd siis jätkata. MFM-i puhul ja suhted Indiaga neljakümne aasta jooksul on Pakistan näidanud välja, et me Äh, jõuaksime lahenduseni suhetes Indiaga, et ähm, meie suhted ei oleks vaenulikud, et me vaatame äh, neid ähm, teisest äh, aspektist. Euroopa Liit vaatamata kõikidele väl-, väljakutsetele, mis tänapäeval on, on heaks näideks, näiteks sellest, kuidas on võimalik eri rahvastel koos töötada ning äh, ma loodan, et ka meie regioonis saab see kunagi võimalik olema. nii et meie poliitika India suhtes on midagi, mille üle me võime uhkust tunda. Malala Yusufzai Ähm, nagu te ka mainisite siin, tema on toonud palju pakistanlasi kokku üksmeelele, samuti te rääkisite siin äh, äh, vaatlus, valimisvaatlusmissioonist ning tulevatest valimistest. me lubame kindlasti tihti ähm, lubame Euroopa Liidu valimismissioonidel tulla Pakistani, see on ju meil juba pikaaegne traditsioon ja selle üle me oleme väga uhked. Te mainisite ka siin teisi teemasid, äh, inimeste kokkutoomine ning äh, te palusite, et äh, minult arvamust selle konkreetse juhtumi puhul me üritame anda endast parima ning tööta-, teeme sellega tööd, see on siis lapse kadumine abist- äh,, ka Pakistanis. härra Tännak, te ütlesite, et äh, teie väide see, et vähemusi ähm, diskrimineeritakse Pakistanis, see ei vasta absoluutselt tõele ning seda peab meeles pidama tulevastes ähm, aruteludes. Nad on nimelt ka parlamendi liikmed moslemi vähemused on meil ka parlamendis ähm, töö, kuuluvad sinna ning seega sellega meil probleeme ei ole. nagu paljud äh, arenguriigid, on ka äh, Pakistan igalt poolt äh, igast ilmakaarest äh, on meil, on meie ees väga palju probleeme nii inimõiguste koha pealt kui ka muudest aspektidest vaates, vaadates, kuid viimastel aastatel me oleme teinud tohutuid jõupingutusi, et nende väljakutsetega toime tulla ning me oleme, nagu ma enne mainisin, me oleme äh, õiguslikust äh, seisukohast võtnud väga palju ette, näiteks naiste õigusti, õiguste kaitsmine ning samuti haavatavate ühiskonnakihtide kaitse ning seega me peame olema kannatlikud ning äh, julgustama üksteist selleks, et rohkemat teha ning aidata üksteist. samuti te mainisite siin ametlikke süüdistusi Romanis tei-, äh, teate kohaselt äh, on Ameerika pool äh, üritanud Pakistaniga igal moel koostööd teha ning ma üritan teid selles osas ka kursis hoida. USA kongress kandivõrgustik ning see kõik sellega, sellesse puutuv ning äh, mina tahaksin öelda, et äh, me ei taha Gandhi võrgustiku kohta mingeid hinnanguid anda, sest nad ei ole Pakistani kodakondsed. ning juhul, kui seega kindlasti meie selliseid võrgustikke ei kaitse mitte mingisugusel moel äh, kuid ähm, reaalsus äh, on teine, me peame sellega kindlasti ka tegelema, ma olen seda ennegi öelnud ning ma kordan, et Pakistan äh, usub headel põhjustel, et ükskõik äh, miksugune rühmitus, mis kasutab jõudu, vägivalda, ei saa kindlasti mingit kaitset Pakistanis. ning me üritame anda endast kõik et äh, teisi sõbralikke riike aidata. siis küsiti, tehti veel üks küsimus, naised ning äh, peaminister, teie kui Ühendkuningriigi esindaja ähm,. Catherine Ashton on ka üks naine, äh, kelle üle te peaksite uhkust tundma ning et muudele küsimustele ma juba vastasin. suur tänu, proua minister, veel neli inimest soovivad sõna saada. ma annaksin teile kõigile korraga, aga kui te vaatate kella, siis te näete, kell on kümne minuti pärast neli, kell neli tuleb meile asuda hääletama. nii et palun tehke lühidalt selleks, et proua ministril oleks tõesti ka võimalus teie küsimustele vastata Maritis Haake saab esimesena, siis härra Scholz, siis härra Atkins ja siis härra Posselt. mul oleks väga hea meel, kui te saaksite oma küsimused tõesti minuti jooksul ära esitada ja Maritja, palun, sina saad kõigepealt sõna. suur tänu, proua esimees, proua minister, suurepärane on siin teiega arvamusi vahetada. kõigepealt minu küsimus teie riigi suhete kohta Iraani Islamivabariigiga ja kuidas teie näete poliitilist konteksti ja väljakutseid, mis meie jaoks siin Euroopa Liidus on kõige tõsisemad. teiseks, äh, arvamusevabadus ja juurdepääs internetile me oleme üleilmselt võrgustunud maailmas, on umbes viiskümmend miljonit veebilehekülge ainult Pakistanis. tsensuur, sisu filtreerimine ühes riigis mõjutab ka teisi riike. kuidas teie sellesse suhtuse, kas Youtube'i veebilehekülg on ikka veel Pakistanis blokeeritud ja kui jah, siis kas te võiksite selgitada, miks? ja siis need Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidule ähm, teht-, kongressile tehtavad ettepanekud, mis toimub praegu Dubais, et kas ka teie valitsusel on mingeid prioriteete? suur tänu, Mariit, ja suur tänu ka selle eest, et tegid lühidalt. härra Scholz äh, on järgmine ja üritab ka äkki Mariit ja head eeskuju järgida. suur tänu, proua esimees, ka mina tahan tänada ministrit selle sissejuhatuse eest. ma tahaksin teile natukene selgitada oma küsimuste tagapõhja. kõigepealt, äh, milline on teie riigi seisukoht Palestiina mitteriigi staatuse osas ja kuidas teie hindate ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni algatust, et äh, Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsoon luua ja kolmandaks äh, me oleme kuulnud äh, sellest, et Pakistan teeb tihedat koostööd Saksamaa relvatootjatega, eriti Hecklein Kochiga, ähm, mis toodab kurikuulsaid väikeseid käsirelvi, mis on äh, kogu maailmas tuntud ja on selgeid tõendeid selle kohta, et äh, selle Saksa firma litsentsi all on Pakistanis äh, toodetud relvi ja neid müüakse Lähis-Ida konfliktis osalevatele riikidele. nii et me sooviksime saada teie seisukohta selles küsimuses ja viimane küsimus, kuidas opositsioon hindab Kashmiri konflikti? suur tänu, Sir Atkins, palun järgmisena. ma olen alati olnud lühidalt, proua esimees, nagu te teate Usman Khan on öelnud, et Pakistan on äh, olnud üks kõige korrumpeerunumaid riike maailmas, kas see on tõsi ja mida te olete selles osas ära teinud ja teiseks, äh, jumala teotuse seadus, millal seda muudetakse, millal hakatakse ka mittemoslemite õigusi kaitsma teie nõndanimetatud vabas äh, ja demokraatlikus riigis? aitäh ja härra Posselt, te olete viimane. suur tänu proua esimees, proua minister, mul on teile kaks äh, lühidat klassikalist välispoliitilist küsimust. kolleeg Šaake juba rääkis äh, Pakistani strateegilisest tähtsusest ja ma tahaksin teie käest teada saada, eh, millised on teie suhted eh, laheriikidega, seal on väga palju pakistanlasi, teil on traditsioonilised suhted nendega, kuid samal ajal on nende suhetega tekkinud ka probleeme, nii et kas te räägiksite sellest natukene ja teine küsimus puudutab Kesk-Aasiat, Tadžikistani ja Kõrgõzstani, kas ebastabiilsus eh, seal mõjutab ka Pakistani stabiilsust, nii et tegemist on kahe teie jaoks tähtsa naaberregiooniga, meiega, suur tänu ja proua minister, palun! hästi, suur tänu! tegemist oli huvitavate küsimustega. kõigepealt lubage mul öelda, et me jaoks on kõik need küsimused tähtsad, sest meil on võimalik selgitada valestimõistmisi ja te rääkisite siin ju ka tegelikult trendidest. härra Posselt, te rääkisite geopoliitilistest suhetest äh, Lähis-Ida riikidega. meil on olnud tugevad strateegilised suhted paljude riikidega, eriti just äh, lahe koostöö, laheriikide koostöönõukoguga on väga palju riike, kus ka tõesti toimuvad muutused. meie toetame sõltumatuse ja territooriumi terviklikkuse põhimõtet. kui on mõni sisemine liikumine mõnes riigis äh, selleks, et riigi muuta, siis me muidugi toetame seda, me nägime seda Tuneesias, me nägime seda Egiptuses, me loodame, et meil on võimalik Egiptusega äh, suhteid tugevdada nüüd, kus ta on demokraatlik, demo-, Pakistan on ka tugev demokraatlik liik, riik. siis te mainisite Kõrgõzstani ja Tadžikistani. meie leiame, et äh, Kesk-Aasia riigid ähm, stabiilsuse jaoks on tähtsad kogu maailmas äh, ja vägivald ületab piiri väga kiiresti. meil on nende riikidega suurepärased suhted ja Kesk-Aasia riigid muutuvad Pakistani jaoks järjest äh, tähtsamaks me loodame, et Afganistanis olukord stabiliseerub ja meil on võimalik kasutada Afganistani kui äh, äh, siirderiiki, mille kaudu meil oleks võimalik siis ka kaubavahendust äh, pidada. Islamabadis on väga paljus räägitud Afganistani ja Kõrgõzstani kokkuleppe, kaubanduskokkuleppega minna edasi Tadžikistani. niimoodi on meil võimalik oma äh, osatähtsust veelgi suurendada ja kui me siis kasutame seda äh, riikide, neid riike kui oma teed äh, Aasia südamesse, siis see tegelikult stabiliseerib kogu piirkonda ja meil on tõesti vajalik ka äh, Afganistanile see võimalus anda. härra Atkins, te rääkisite äh, sellest, et meid nimetatakse kõige korrumpeerunumaks riigiks ja mida me oleme sellest äh, osas ära teinud. kõigepealt me oleme väga palju investeerinud selleks, et parlamendis vastu võtta revolutsioonilist seadusandlust kontrollimaks äh, korruptsiooni. ma tahaksin ka teile öelda, et kolm pool aastat tagasi valitsus esimest korda Pakistani ajaloos äh, riigieelarve komisjoni juhiks nimetati opositsioonijuht, nii et kui valitsus on korrumpeerunud, siis ta eelarve komisjoni juhti ei nimeta opositsiooni hulgast, nii et Pakistan on sarnane teiste riikidega. me teame probleemidest ja me teame korruptsiooni väljakutseks, nii et me teeme kõik, mis meie võimuses, et selle vastu võidelda. Te mainisite jumala töötamise seadust. esiteks, miks on see tähtis? kõigepealt kaks tuhat viiskümmend kolm, ma ei tea, kas mu numbrid on päris õiged, kuid meil on umbes kaks tuhat viiskümmend kolm jumalateotuse juhtumit ja ainult üheksa nendest on olnud mittemoslemite vastu. kõik ülejäänud on puudutanud moslemeid. nii et kui te räägite, et tegemist on vahendiga, millega kiusatakse taga äh, usuvähemusi, siis see on vale. teiseks olles suurte riikide pealinnades, mina olen Islamabadis, vahel käin ka teistes pealinnades. me kuuleme, näeme uudiseid sotsiaalsete ja inimõiguste küsimuste kohta Pakistanis. tahaksin teie käest teada saada, kes Pakistanis tõmbab äh, tähelepanu nendele küsimustele, kas see on Daily Telegraph, New York Times, Washington Post, või igaüks saab oma informatsiooni vabalt pressilt Pakistanilt, vabalt kodanikuühiskonnalt Pakistanist. Need on kõik tegelikult kasvuraskused. meie oleme arenemas demokraatlikuks vabaks ühiskonnaks ja me oleme veendunud, et Pakistan saab nende väljakutsetega hakkama. jumalateaduse seaduse puhul viimane juhtum, Rimshamashi juhtum. seesama tüdruk, kes mõisteti süüdi äh, moslemi poolt, nii et äh, ja süüdi mõisteti mo-, nii moslem kui ka see tüdruk ja see moslem on nüüd vangis ka. Pakistan on tõesti riik, mis meedia, ühiskonna, eelkõige aga parlamendi kaudu tegeleb kõikide nende väljakutsetega ja seda väga aktiivselt. me ei äh, peida pead liiva alla. ja meil on väga hea meel, et teile valmistab see muret, see on täiesti loomulik, nii et äh, ma tahaksin teile lihtsalt öelda, et me tõesti oleme palju ära teinud siis küsimus äh, Palestiina vaatleja staatuse kohta. meie otse loomulikult toetame äh, neid Palestiinale antud toetussõnu ja me tõesti soovime, et Lähis-Idas äh, lahendus leitakse. meie ei soovi konfliktis osaleda siis küsimus Kashmiri konflikti kohta. see on väga tähtis küsimus, sest meie usume, et äh, India Pakistani jaoks on tähtis selle probleemi lahendamine. viimaste kuuekümne aasta jooksul me oleme, oli see kõige tähtsam vihavaenu õhutamine nende riikide vahel ja meil ei ole võimalik relvakonflikte lõpetada enne, kui Kashmiri küsimus on lahendatud. mida me saame teha, kuidas? kas me saame suurema vihavaenuga seda küsimust lahendada, Pakistan arvab, et ei. kas meil on võimalik sõjaliste operatsioonide kaudu seda küsimust lahendada? Pakistan ütleb ei. Pakistan leiab, et neid küsimusi on võimalik lahendada ainult läbirääkimiste kaudu ja seetõttu on väga tähtis kaasata ka Kashmiri kaks äh, osapoolt. et selleks, et ka nemad saaksid oma panuse anda, nii et me oleme väga palju investeerinud tõesti heade suhete loomise Indiaga ja meil küsimusi on lahendatud, nagu näiteks Sochi küsimus, kus me peaaegu olime jõudnud äh, kokkuleppele nii et me tõesti soovime seda teha. ja viimane küsimus islami äh,, Iraani Islamivabariigi kohta ja et äh, geopoliitiline tähtsus ja mida Pakistan teeb. kohe oma sõnavõtu alguses ma rääkisin sellest, kuidas me oleme väga uhked selle üle, et meie välispoliitika on keskendunud meie piirkonnale ja me üritame parandada suhteid kõikide oma naabritega. jah, meil tuleb Indiaga oma suhteid parandada, kuid samamoodi tuleb meil ka Iraaniga oma suhteid parandada, sellepärast et Iraan on juhtumisi, et Iraanil on ka juhtumisi pikk, pikk piir Pakistaniga ja nii et sellepärast me üritame ka Iraaniga suhteid parandada, eh, nii nagu me teeme seda kõikide oma naaberriikidega. meie arvame, et see on tähtis ja see on ka ainus võimalus äh, stabiilsuse tagamiseks äh, kogu piirkonnas. mis puudutab Iraani tuumaprogrammi, siis meie leiame, et iga riik võib äh, luu-, tuu-, toota tuumaenergiat rahumeelseks kasutuseks, niikaua kui Iraan peab oma rahvusvahelistest kohustustest ja lubadustest kinni mis puudutab äh, arvamusevabadust ja tsensuuri. uskuge mind, proua, kui te tulete Pakistani ja, ja näete, kuidas meie ajakirjandus toimub, siis te näete, et tegemist on vabama ajakirjandusega kui üheski teises maailma piirkonnas. ja mis puudutab Youtube'i juhtumit, äh, te teate, see oli vastus julgeolekukahtlustele, mis meil olid Pakistanis ja nii, nagu seda tehti teiste riikidega, me palusime Youtube'i see üks videoklipp sulgeda, nad seda ei teinud ja seetõttu meil oli, tuli see samm teha Youtube'i sulgemiseks, nii et äh, kui nad, Youtube tuleb meile vastu ja hakkab sulgema klippe, mis on meie riigile julgeolekuriskiks, äh, laseme me Youtube'i jälle vabaks. suur tänu, proua minister, teie valmiduse eest tulla siia arvamusi vahetama minu kolleegidega, parlamendiliikmetega. tegemist oli eriti huvitava äh, aruteluga, ma vabandan väga selle ilma pärast, mis meil praegusel hetkel on Brüsselis, me loodame, et asjad lähevad paremaks, suur tänu teile, proua minister! My pleasure. So colleagues, good afternoon. Let's start with the vote. kallid kolleegid, lähme nüüd hääletamise juurde, sellepärast et meil on päris palju dokumente vaja läbi vaadata. ma tuletan teile meelde, et pärast hääletamist on meil arutelu Egiptuse olukorra üle ning äh, meil on ka Bernardino Leondo, kes on Euroopa eriesindaja Lõuna äh, Vahemere või lõunaosa kohta. nüüd läheme siis hääletamise juurde ning äh, kõigepealt me peame esimest dokumenti siin kaks korda hääletama õiguslikel põhjustel, ärge täpselt äh, põhjust nüüd küsitage, kui, küsige minu käest, kuid õigustalitus andis meile sellist nõu. esimene on siis ettevõtete sotsiaalne vastutus, edendamine, jätkusuutlikkus ning ähm, kaasavat äh, majandusarengut. kallid kolleegid, alustame palun hääletamisega. ma pean ka ise võtma oma hääletussedeli välja, üks hetk. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud vabandust, ma, muudatus üks on suuline, esimene muudatus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, ei, see, see langeb ära. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, suuline muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, kompromiss üks, see neljas langes ära, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kompromiss kolme juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt,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 nüüd lähme edasi. muudatus nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ilmselt peame kontrollima muudatust nelikümmend kolm, palun elektrooniliselt, nelikümmend kolm lõpetame hääletamise. see on tagasi lükatud. see on tagasi lükatud. muudatus nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu ka seda me peame kontrollima elektrooniliselt, nelikümmend kuus, palun. üks kolleeg veel, palun, lõpetame hääletamise. see on tagasi lükatud. see on tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu, üheksateist poolt nüüd äh, hääletame elektrooniliselt ähm, arvamuse eelnõud. palun, kallid kolleegid. üks kolleeg veel, palun hääletage. ta ei hääleta. lõpetame hääletamise vastu võetud, nelikümmend üks poolt, üks vastu. palun. härra esimees. Äh, proua Saifi, ma hääletasin poolt, aga siin äh, oli näha, et äh, erapooletu, nii et ma tahaks, et kontrollitaks minu hääletusmasinat. see on nüüd kirja pandud niisiis, kallid kolleegid, me peame uuesti hääletama seda arvamust ning me alustame kohe muudatus üks. härra Mauro, palun. härra esimees, kuna me peame uuesti hääletama, kui nüüd kõik fraktsioonid on nõus selle juures, et me jääme hääletusele nimekirja juurde, äkki me võime ainult lõpphääletuse juurde minna, kuna on iseenesestmõistetav, et me oleme ju kõik otsustanud täpselt samamoodi teha kui nüüd kõik äh, fraktsioonid on äh, samasuguse hääletusnimekirjaga, nagu eelmine oli, ning on nõus äh, kogu dokumenti uuesti hääletama, siis muidugi. kuid kas on fraktsioone, kes on selle vastu? rohelised, palun. aitäh, ühes punktis ma tahaksin ütelda muudatust nelikümmend, siin oli suuline muudatus viis. esimene kord me selle üle ei hääletanud, nii et mulle tundub, et ma pean seda teist korda ütlema, sest me, ma märkasin seda alles lõpphääletuse ajal. nelikümmend ja suuline muudatusettepanek viis ei lange ära. see langeb ainult siis ära, kui kolmkümmend üheksa võetakse vastu, aga võib-olla sekretäriaat teab täpsemalt, kuidas sellega oli suuline muudatusettepanek viis langeb ära, kui kompromiss kümme vastu võetakse, nii ütleb mulle sekretariaat. siin on kirjas, et kui vastu võetud ja kui kompromiss kümme samuti vastu võetakse, siis äh, pannakse see teksti osa sisse muudatusettepanekusse nelikümmend lisana kümnendale muudatusele nii et kui me nüüd, me tegime siis vea, et me ei hääletanud suulist muudatusettepanekut viis, kas see on see, mis te tahate ütelda roheliste nimel? jah, härra esimees, võib-olla tõesti, kuid tekst on väga keerukas, nii et ma täpselt ei teagi. jah, aitäh, see on väga keerukas tekst. kallid kolleegid, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis hääletame suulist muudatusettepanekut, muudatusettepanekut number viis ja siis äh, ärgem hääletagem äh, kogu dokumenti dokumenti uuesti, vaid ainult lähme lõpp, äh, muudat-, lõpphääletuse juurde. seega muudatus, suuline muudatus viis, palun, kes on poolt? raportöörile kõigepealt sõna. mina olen selle muudatusettepaneku vastu. tegemist on ettepanekuga, mille tegi, mis tehti selleks, et Äh, seda kompromissettepanekusse üks sisse lülitada, kuid see muudatusettepanek tehti reedel, meil ei olnud võimalik seda kompromissettepanekusse sisse kirjutada, sellepärast me oleme muudatusettepaneku nelikümmend vastu. niisiis, te olete me ei saa su viiendat äh, muudatusettepanekut, suulist ettepanekut siis hääletamas, hääletada siin äh, me ei saa selle üle siis hääletada, mul on sellest väga kahju, siin komisjonis ei ole see võimalik. ning äh, nagu enne kokku lepitud ja kõik fraktsioonid on sellega nõus, me teist korda hääletamist läbi ei tee ning äh, me läheme edasi järgmise dokumendiga, mis on äh, Maarja Mauro ettepanek, nõukogu ja komisjoni ettepanekud, koostöö ja partnerlusleping Äh, Iraagiga, palun. kallid kolleegid, lähme siis selle juurde, muudatus viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et seda peab elektrooniliselt kontrollima. kuuskümmend neli, palun Please uh, show the results. Close the vote. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud, äh, vabandust, jah, sotsialistid ei, nende seisukoht ei olnud niivõrd selge. kuuskümmend viis, mis on samasugune nagu seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks ühesugust muudatust, seitsekümmend viis ja kaheksakümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, taas kaks ühesugust muudatust, seitsekümmend seitse, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, tag-, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli, neli poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vabandust, sada langeb ära. sada üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. sada üks, palun lõpetame hääletamise. see on tagasi lükatud kahe häälega. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist ja sada kolmteist, mis on samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist suulise muudatusega üks. proua Kopa, palun. Uh, would... aitäh, ma teen ettepaneku suulise muudatusettepanekuga, mis on järgmine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 Thank you very much. aitäh, proua Koopa. härra Mauro, palun. aitäh, härra esimees ma olen sellise muudatus, suulise muudatusettepaneku vastu, sellepärast et äh, suulises äh, muudatusettepanekus, mis on juba meieni toodud, on juba see võimalus äh, lahendusena välja toodud, mis võtab arvesse kõiki muudatusettepanekuid, mis antud küsimust puudutavad, nii ma paluksin, et sotsialist, sotsialistid oleksid vastutustundlikud praeguses küsimuses, sellepärast et vastasel juhul teeme me palju keerulisemaks praeguse olukorra äh, ning hääletamine muutub tõesti kohutavaks, aitäh. nii et te olete sellise suulise ettepaneku vastu? jah, ma olen sotsialistide muudatusettepaneku vastu, suulise muudatusettepaneku vastu, aitäh. Madame Kopa. proua Kopa, palun. Nad on Rahvapartei suulise muudatusettepaneku vastu Uh, uh, nii et me siis ei ähm, hääleta üldse suulisi muudatusettepanekuid ning äh, hääletame sada viieteistkümnendat muudatusettepanekut ilma esimese suuli, suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada viisteist on vastu võetud ilma suulise muudatusettepanekuta, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada ka-, sada üheksateist, kontrollime seda elektrooniliselt, palun. Please close the, the vote lõpetame palun hääletamise, see on vastu võetud kahe häälega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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, põhjendus punkt A poolt, vastu, erapoolet,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 kolmkümmend kolm suulise muudatusettepanekuga kaks. härra Kassin, palun. An... suur tänu, ma tahan teha suulise muudatusettepaneku, mis on kompromiss. Significantly increase the operativity of the EU delegation in Baghdad. As you know, many countries are not in Baghdad yet, but they have nagu teate, paljud äh, riigid ei ole Bagdadis, kuid neil on äh, esindused Erbilil, seal no on lihtsam minna, ärimehed lähevad Erbilisse selleks, et äh, Euroopa ettevõtetega ärisuhteid luua, nii et ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ka tõesti muuta see asutus nähtavaks ja et ta oleks seal tõesti ka korralikult kohal. okei okay,, somebody against this uh... aitäh, kas keegi on sellise suulise ettepaneku vastu? siis me hääletame muudatust kolmkümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? ei ole selge, palun kontrollime elektrooniliselt. muudatus kolmkümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga kaks. lõpetame hääletamise. see on tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa vastu, seitseteist poolt järgmine kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmkümmend, nelikümmend üks, palun. kui keegi selle vastu ei ole, siis nelikümmend üks kuni viiskümmend saame me ühtse plokina hääletada nelikümmend üks kuni viiskümmend, välja arvatud ähm, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, väljapooletud, vastu võetud ning nüüd nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, kui te soovite, me võiksime elektrooniliselt ka seda kontrollida, aitäh. lõpetame hääletamise, seega see on vastu võetud. viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me peame viiekümne kolmandat hääletama, viiekümne neljandat hääletama, sellepärast et kolmekümnes ei võetud vastu, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud viiskümmend viis samuti, seda tuleb hääletada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, tsitaadid siis üks kuni neliteist. kas me võime hääletada neid plokina? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kõik äh, see osa siin plokina nüüd äh, hääletame elektrooniliselt kogu resolutsiooni eelnõud. palun lõpetame hääletamise. see on vastu võetud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 So colleagues, I have to remind you that the committee of kolleegid, mul tuleb teile meelde tuletada, et INTA komisjon on arvamuse esitanud meile, öeldes, et me peaksime nõusoleku andma ja meie hääletus on lõplik hääletus äh, soovituse lõpp-projekti kohta, meil tuleb hääletada elektrooniliselt siis kas poolt või vastu ah, no again we need to repeat again so kordame veel kord äh, te hääletust, tegemist oli tehnilise probleemiga. Non, non, ça va, ça va lentement. Three more colleagues. Un collègue veel. Two more? One more? okei, let's close the vote. hästi, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt äh, ja kaks erapooletut. The next dossier is the integration of migrants järgmiseks äh, sisserändajate lõimimine. Kristjan van Breda raport. ja alustame kohe suulise muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks kahes osas. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek, eh, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa, kümme, vabandust, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud meie elektrooniline hääletus muudetud kujul arvamuse eelnõule. sulgeme hääletuse vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, kaks vastu, üks erapooletu. härra Preeda, raportöör, palun. suur tänu, härra esimees. me eksisime, kui me hääletasime teist osa, äh, teise muudatusettepaneku teist osa. ei olnud vaja hääletada, sellepärast et esimene suuline muudatusettepanek võeti vastu. nii et äh, see oli split võtvõt, osade kaupa hääletus ja teist osa ei oleks pidanud hääletama, sellepärast et suuline muudatusettepanek number üks võeti vastu. Yeah, you are right, you are right, but it was also uh... Teil on õigus, aga see lükati ka tagasi, see teine, kui ma õigesti mäletan. So that means uh, uh it's see tähendab seda, et läbi kukkunud või? paneme kirja So that was uh, the last uh, dossier for the see oli meie viimane päevakorrapunkt, mille üle tuli hääletada täna pärastlõunal. Läheme edasi meie päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt, olukord Egiptuses meil on paariminutiline paus Colleagues, I, I just learned that uh, Mr Leon will kolleegid, sain teada, et härra Leon jõuab siia kella viieks, nii et me teeme umbes viieteist, kahekümne minutilise pausi. nii et tulge palun tagasi kella viieks We, we try to get Mr Leon me üritame härra Leoni siia võimalikult kiiresti saada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

So colleagues, we can uh, start, Mr. kolleegid, jätkame, härra Leon on kohal. järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on olukord Egiptuses. tervitan siin härra Leoni, kes on äh, Euroopa Liidu eriesindaja Vahemere lõunaranniku riikides kahekümne teisel novembril härra Mursi võttis vastu deklaratsiooni, mis on äh, demokraatlike põhimõtete, õigusriigi põhimõtetega vastuolas. ta on võtnud endale piiramatu kontrolli ja taganud immuniteedi kõikidele presidendi otsustele. tegemist on muretvalmistava arenguga, konstitutsiooniline deklaratsioon mis kaitseb üleminekunõukogu tegemist on kriitilise hetkega Egiptuse jaoks kõik poliitilised jõud peavad äh, äh saama võimaluse osaleda läbirääkimistel uue põhiseaduse üle ja ka referendumil, mis on ette nähtud viieteistkümnendaks detsembriks ja ka parlamendivalimiste üle, mis toimuvad jaanuaris kaks tuhat kolmteist. see otsus võeti vastu nädal pärast seda, kui Euroopa Liidu rakkerühm oli toonitanud, kui tähtis on demokraatlike reformide läbiviimine Egiptuses ja kui tähtsad on inimõigused Euroopa Liit on lubanud Egiptusele pikalist rahalist abi ja on andnud palju toetust äh, selleks, et välja tulla Mubaraki režiimi järelmõjudest. meie praeguses olukorras saaksime me teiega rääkida sellest, millist poliitilist ja majanduslikku äh, abi saaks Euroopa Liit anda Egiptusele selleks, et peetaks kinni demokraatlikest põhimõtetest, õigusriigi põhimõtetest ja kuidas parandada dialoogi opositsiooniga ja riigi institutsioonidega. see kõik on väga tähtis Euroopa Liidu naabruspoliitika jaoks. mis on see mõju, mida äh, rohkem rohkema eest põhimõttel võiks olla? millist äh, toetust saab äh, Euroopa Liit anda varade tagamise kaudu. ole, millises peaks välja nägema partnerlussuhted, kuidas tagada äh, inimõigustest ja põhiõigustest kinnipidamist äh, ja härra Leon, annaksin teile sõna selleks, et te saaksite rääkida sellest, mida teie olete näinud koha peal ja siis on meil võimalik äh, ka kolleegidel küsimusi esitada, suur tänu! suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat! on väga hea olla jällegi tagasi parlamendi ees meil tuleb täna rääkida Egiptusest ja ma tean, et Egiptus on äh, suureks mureküsimuseks, prioriteediks selles piirkonnas, eriti pärast seda, mis on toimunud viimase kahe nädala jooksul. on toimunud poliitiline lõhe äh, meie poliitilises trianglis, mida me väga tähelepanelikult jälgime president ja islami vennaskond ühelt poolt, neid toetavad mõned liberaalid ja opositsiooniparteid, siis kohtusüsteem on triangli teine osa ja kolmandaks osaks on suurem osa opositsiooniparteidest. see lõhe on muutunud hullemaks pärast seda, kui president kahekümne teisel novembril võttis vastu põhiseadusliku resolutsiooni, mille kohaselt äh, justiitsnõukogu otsuseid on kaet-, kaitstud kõrgema kohtu sekkumise eest pärast seda, kui põhiseaduse eelnõu võeti vastu, sellega oli ka vastuolusid, nagu te teate, ja kolmekümnenda novembri varastel hommikutundidel pärast seda, kui põhiseadus oli heaks kiidetud, kuulutati välja meeleavaldused, mitteislamistlikud äh, organisatsioonid tegid seda reedel ja islamiorganisatsioonid laupäeval meeleavaldused toimusid äh, ja me nägime veelgi rohkem pingeid eile ja üleeile Kairos ja ka teistel Egiptuse tänav, linnade tänavatel. me ei näinud küll otseselt äh, vägivalda, kuid väga suuri pingeid. Äh, president Mursi kuulutas välja referendumi põhiseaduse üle viieteistkümnendaks detsembriks äh, kõrgem põhiseaduslik kohus pidi eile põhiseadusliku nõukogu ja üleminekunõukogu otsused üle vaatama. hoolimata sellest, et paljud poliitilised jõud, ka Vabaduse ja õigluse partei, mida esindab islami vennaskonda ei sekkunud, kohus otsustas oma menetlused lõpetada. Te teate, et on äh, kohtunikud üles kutsunud ka referendumit boikoteerima. pühapäeval kohtunike klubi see on kohtunike ametiühing, teatas, et nad keelduvad kompromissi väljatöötamisest, nad kohtunike ametiühingu otsus ei ole aga siduv kohtunikele, samal päeval äh, öeldi, et põhiseaduslik kohus äh, illegaalselt sekkub äh, rahvarinne teatas, et Mursi põhiseadus on vastuolus Egiptuse seadustega, väga paljud kuulsad äh, inimesed äh, võtsid sõna, öeldi, et äh, põhiseadus töötati välja liiga kiiresti ja inimestel ei olnud võimalus oma sõna sekka öelda. paljud parteid on äh, jaganud seda arvamust ja on välja kuulutanud äh, meeleavaldusi homseks presidendi palee ees Kairos äh, meeleavalduse väljakuulutamisel on alla kirjutanud äh, mitmed äh, parteid, Rahvarinne, Õigluse ja Vabaduse partei, äh, Demokraatlik rinne ja nii edasi. opositsioon kas boikoteerib referendumit või on üles kutsunud praegusel hetkel vastu hääletama, kuid kahjuks mitte kõik opositsioonijõud ei jaga seda arvamust. on kuulda ka äh, hääli sildade ehitamiseks ja lahenduste leidmiseks. veel paar minutit tagasi tuli Al-Saratilt uus ettepanek, kes oli inimõiguste komisjoni esimees varem. ta on üles kutsunud äh, leidma valitsuse, presidendi ja opositsiooni vahel ühendavaid äh, äh, sildu olukorra lahendamiseks Euroopa välisteenistuse kõrge esindaja ja ka eriesindaja on tihedalt olnud ühenduses kõige tähtsamate poliitiliste jõududega, presidendiga, välisministriga, kõige tähtsamate poliitiliste parteide juhtidega, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja institutsioonide esindajatega. ja meie põhiline sõnum on olnud, et tuleb jõuda üksmeelele poliitiliste jõudude vahel tuleb ka kohtusüsteemiga jõuda kokkuleppele selleks, et vältida institutsioonilist lõhet ja minna ka referendumi protsessis äh, algusesse tagasi, põhiseaduse väljatöötamisel tuleb kaasata kõik osad, kõik osapooled kinni pidada õigusriigi põhimõtetest, jätta kohtusüsteem sõltumatuks ja tagada ka põhiseadus, mis kaitseb inimõigusi ja inimväärikust. me oleme nõudnud põhiliste demokraatlike põhimõtete kinnipidamist kõikidelt Egiptuse partneritelt, oleme rääkinud, et tähtis on üles ehitada tugev ja pluralistlik demokraatia ja et tegemist peaks olema kaasava menetlusega, see tähendab siis, et tuleks austada ka vähemuste õigusi, võib-olla olete lugenud minu viimaseid avaldusi, kus ma olen öelnud, et vähemuste õiguste kaitsmine on demokraatia võtmeküsimuseks, me räägisime mitte ainult valimistest, vaid ka kaasavast äh, protsessist. ja otse loomulikult tuleb tagada kohtusüsteemi sõltumatus, vaba meedia, arvamusevabadus. ja sai täiesti selgeks, et on arg-, tugevaid argumente mõlemal poolel, kuid meie jaoks on tähtis äh, jääda äh, siiski ühiste aluste leidmise juurde. me usume, et äh, üksmeelest on olnud puudu ja et president tegi vea, kui ta ei panustanud üksmeelele ja üksmeelega oleks võimalik kõikidele poliitilistele vastaspooltele panna vastutus. jah, otse loomulikult on valitsusel alati eriline vastutus, presidendil eriline vastutus, kuid tegemist on vastutusega, mida jagavad kõik poliitilised osapooled. natukene aega tagasi, nagu härra esimees ka ütles, meil loodi Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühm, tegemist on suurepärase vahendiga, mille kaudu meil on võimalik egiptlastega koostööd teha. ja tegemist ei ole lõpliku protseduuriga või mingi deklaratsiooniga, tegemist on tegelikult alles algava protsessiga Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel. mõned inimesed meie meeskonnas peavad defineerima uued suhted äh, uutel lepingulistel alustel, nii nagu need on ka lõplikus deklaratsioonis paika pandud, et äh, tagatakse rahu ja heaolu, pinnakse kinni sotsiaalsest tasakaalust, inimõigustest, õigusriigi põhimõtetest ja hea halduse tavadest. tegemist on suurepärase dokumendiga lõigud inimõiguste, demokraatia, üksmeele, kaasatuse kohta on väga tugevalt sõnastatud. ja koos selle avaldusega tuleb toonitada, kui tähtis on olnud ka Euroopa Parlamendi saadikute kaasamine, mõned neist on meiega ka siin, täna ka siin meie kohtumisel, härra Sala äh, Äh, Franka ja äh, proua Neits Eitenbruck. meil on olnud äh, kohtumisi ka kodanikuühiskonna esindajatega nii rakkerühma töö alguses kui ka nüüd hiljem me oleme üritanud kodanikuühiskonna esindajatega kohtuda, kohtuda parteide esindajatega kohtuda ja üritame oma kohtumisi korraldada alati mitmepoolselt et nad oleksid avatud äh, ka uutele vahenditele, uutele võimalustele dialoogi pidamiseks. meie ees on rasked ajad. järgmised nädalad äh, kuni referendumini ei ole kerged ja ka pärast referendumit ei lähe kergemaks. me usume, et äh, vastus praegusel hetkel peaks olema rohkem Euroopat, rohkem Euroopat Egiptuses, rohkem kaasamist, rohkem tegevust, rohkem tööd, rohkem panustamist äh, üksmeele leidmisele, kõikide kaasamisele. see peaks olema vastuseks. Euroopa Liit on täiesti erakorralises olukorras, tegemist on ainsa rahvusvahelise kogukonna osapoolega, millel on selline vahend nagu rakkerühm. ja sellest erakorralisest olukorrast äh, lähtudes tuleb meil järgnevatel päevadel järgida sündmusi ja luua sildu see ülesanne ei ole lihtne, mitte ainult Euroopa välisteenistus, vaid ka selle koja liikmed saavad mängida väga tähtsat rolli ja me oleme teid ka üles kutsunud järgnevatel päevadel vahendajatena seda tähtsat rolli Egiptuse küsimuses mängima. rääkide, rääkige valitsuse ja opositsioonijõududega, kõikide erinevate jõududega Egiptuses sellepärast et see oleks lõplikuks lahenduseks olukorrale Egiptuses. see, milline lahendus leitakse Egiptuse jaoks praegu, mängib väga tähtsat rolli kogu piirkonnas ja ka tegelikult Euroopa Liidu jaoks. nii et ma rohkem Euroopat, rohkem kaasatust, rohkem panustamist tihe koostöö kõikide nendega, kes soovivad sildu ehitada ja lahendusi leida, on ülitähtis. suur tänu! suur tänu, härra Leon ja annaksin sõna nüüd liikmetele, kes käisid Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühmas Kairos, härra Salafranco ja proua Neits Eitenbruck suur tänu, härra esimees, suur tänu, Euroopa Liidu eriesindaja. suur tänu selle eest, et niivõrd kiiresti olite valmis meiega kohtuma. me esitasime selle palve eelmisel nädalal, palve, et me saaksime kohtuda teiega ja kuulda teie hinnangud äh, praegusele murettekitavale olukorrale Egiptuses ja nädal aega pärast meie rakkerühma edukat tööd äh, Egiptuses ja pärast selle dekreedi vastuvõtmist. härra Leon, see mulje, mis meile on jäänud ja ma arvan, et proua Neits on minuga ühel arvamusel, et kui me öö, äh, kohtusime Põhiseadusliku Assamblee ja kohtu esindajatega, siis meile tundus, et nad on tugevalt edasi liikunud oma töös ja ei olnud enam väga palju neid äh, konfliktseid punkte, äh, mis oleks vaja lahendada seoses uue põhiseadusega. mis saadikud meile ütlesid, saadikud, kes esindasid äh, kas enamust või vähemusi, Nad väljendasid lootust, et tuginedes konsensusele on võimalik probleemidele lahendus leida, ilma et peaks seda eraldi hääletusele panema, aga kahjuks see võimalikuks ei osutunud. tehti väga ettevaatlikke märkusi meile ja sõnavõtud olid tõesti väga ettevaatlikud. minu küsimus on vägagi lihtne. mis oleks alternatiiviks, kui äh, on tühistatud nüüd need otsused. mis oleks siis juhtunud, kui äh, kohtunike kogu ei oleks mingit otsust vastu võtnud ja see oleks ära jäetud, mis oleks alt-, alternatiiv olnud? president Mursi sai neljaks aastaks mandaadi, see neli aastat on siis tema mandaadi kestvus ja kuu aja pärast tuleb ratifitseerida see otsus ja siis tulevad seadusandliku kogu valimised. küsimus on väga lihtne, mis oleks alternatiiv sellele, Eh, kui ei võetaks seda põhiseadust vastu ja see toob kaasa teise küsimuse, et milline, millise hinnangu annate teie põhiseaduse tekst, tekstile? põhiseaduse tekst ei tugine just ainult demokraatlikele põhimõtetele. ja milline võimalus oleks jõuda konsensusele seoses põhiseaduse tekstiga? võttes arvesse praeguseid asjaolu, asjaolusid, mis oleks teie meelest soovitatav, mis oleks hea, et kas lihtsalt tühistatakse see öö, otsus või see dek-, dekreet ja ma tahaksin teada, et kas te olete saanud konsulteerida ka näiteks Ühendriikide öö, äh, esindajatega selles küsimuses, sellepärast nemad on väga ulatuslikku abi näiteks Egiptusele andnud. suur tänu! aitäh, palun, proua Liits! aitäh, oma fraktsiooni nimel tahaksin ma tänada härra Leoni selle eest, et ta on tulnud täna siia meie juurde ning arutanud neid küsimusi meiega. tegemist on väga keeruka olukorraga ning tundub, et ka lahendamatu olukorraga. ma olin üks nendest ähm, saadikutest, kes äh, rakkerühmaga äh, seal käis ning ühelt poolt ei suutnud ma midagi mind hämmastas see, et millised vastused me saime Suure nõukogult äh, ning äh, samuti ka ajakirjanikelt. me saime neid äh, vastuseid, mida nad teadsid, et mida me tahame kuulda nende käest. see oli üks, ähm, üks mulje, mis mul oli kuid ma oskan öelda ainult seda, et eks siis aeg näitab, kas see, mis nad meile ütlesid, oli pelgalt jutt tegevust või ähm, see viib ka kusagile. samuti mind äh, rabas ka see, et ähm, liga, ligi kolme äh, tunni jooksul oli meil kokkusaamine Suure Nõukogu liikmetega ning kogu selle kokkusaamise ajal ma ei saa seda nimetada paranoiaks, kuid see oli midagi ligilähedast. tagasilükkamine Ehm, välismaalt tuleva igasuguse vahele sekkumise tõrjumine. nii et ehm, see on üks asi, mida me peaksime meeles pidama. või siis ehm, kolmandaks on siis president Morsi väga positiivne roll, mida ta on mänginud siis Gaza siis relva, relvarahu sõlmimisel kui me vaatame tagasi aastate lõikes, siis me oleksime juba pidanud varem vaatama neid vigasid, mis me tegime pärast esimest kolme Alžeeria kohaliku valimise perioodi kus enamuse, enamusena sai äh, siis esimeses voorus juba islamistid võimuline, teist vooru ei toimunudki ning ähm, Alžeeria ühiskond äh, sattus siis kodusõja keskmesse. kõik need on sellised olema, elemendid, mida me peaksime praegu silmas pidama. kõike seda öelnud, pean ma ausalt tunnistama, et ma leian, et äh, oli väga nõutuks tegev see, et pärast äh, Äh, rakkerühmaga toimunud äh, koosolekut, äh, härra Murs-, Mursi oli seal kohal ning ta rääkis demokraatia eest ning paar päeva hiljem ähm, siis kuulutas ta välja oma dekreedi, millega me kindlasti nõus ei ole. me peaksime esitama endale küsimusi, kuidas oleks võimalik, et see dekreet tagasi võetaks, millisel moel oleks see võimalik, kas on võimalik äh, presidendile kuidagi sellest märku anda? ning mul on üks küsimus, kas on mingit lootust, et kui referendum eh,, referendum, referendumi tulemus on päris hea, ning on võimalik dekreeti muudatusi sisse viia sel moel, et olukord paraneks või arvate te, et see ei ole võimalik või et meil oleks vaja aega selleks, et survestada seda uut uut ning üsnagi nõrka režiimi aitäh, härra Neits, härra Pantseri, kes on samuti Maagrebi delegatsiooni juht, aitäh! aitäh, härra esimees, mul ei ole mingit kahtlust äh, selles osas, et äh, Egiptuse presidendil oli äärmiselt oluline roll äh, vahendamaks tuule, relvarahu kaasas, kuid seda tunnustust või seda edu on ta kasutanud ära oma praeguses olukorras ning see on täiesti selge fakt Euroopa Liidu jaoks on Egiptus äärmiselt oluline riik, arvestades seda, millist tasakaalu võib see riik ähm, ähm, luua kogu Lähis-Ida piirkonnas. kas ähm, selline poliitika, mis seal praegu on, jätkub? kas see on pelgalt strateegia selleks, et uusi äh, Äh, uut võimu haarata järgmisteks valimisteks. Äh, Egiptuse ühiskond äh, silmitsi olles uute väljakutse, väljakutsetega mulle tundub, et praegusel hetkel on tingimused äärmiselt keerulised nii sisemises, sisemistes küsimustes kui ka demokraatia vallas. ma olen nõus härra Salafrancaga, kui ta esitab küsimuse, et Äh, meie peame konstitutsiooni või põhiseaduse tekstile oma hinnangu andma, see on demokraatia vaenulik või selline kaheti mõistetav ning võib põhjustada väga palju probleeme. minu küsimus on see, minu arvates ei piisa või ei ole veenev selline seisukoht, mis edendab ainult Euroopa Euroopa ähm, valmisolekut Euroopat laiendama või rohkemat Euroopat laiendama ning äh, me peaksime siis äh, häält tõstma ning meie uut partnerluspoliitikat parandama. me peaksime seda tingimuslikkusena kasutama ning ka mina tahaksin teada, milline on Ühendriikide roll selles küsimuses, sellepärast et minu arvates ei ole nemad oma arvamust üldse välja toonud ning samuti sõjavägi, mm, ka nemad peaksid jääma praegu selles keerukas olukorras äh, mõõdukaks ning mitte sekkuma. aitäh, härra Pantseri, nüüd annaksin sõna proua Kill Nelsenile. Merci, monsieur le president tänan, härra esimees, ja ma tänan samuti härra Leoni selle väga huvitava sõnavõtu eest ja tänan ka kolleege, kes osalesid sellel äh, Kairos aset leidnud koosolekul. kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et proua Neitsi poolt esitatud küsimus, ma ühinen tõesti selle küsimusega, et mida saame meie teha pärast seda president Mursi avaldust. härra Salafranca rääkis rakkerühma töö edukusest, aga mina tahaksin jagada teiega seda informatsiooni, mis inimesi on vabaühendustelt pärit ja kes rääkisid oma pettumusest ja te, ma tahaksin, et te täpsustaksite, et mis teie sellest arvate. vabaühendused ütlesid, et nad on pettunud. Nad ütlesid, et rakkerühma töö ametlik isiku algust kui sellist ei olnud. et nad ütlesid, et väidetavalt äh, president Mursi keeldus sellest, et vabaühendused oleksid osalenud ja väidavad, et Euroopa Liit nõustus selle president Mursi seisukohaga. ma tahaksin teada, kas see on tõene informatsioon ja kindlasti on mitmeid, kes saavad sellele vastata ja kindlasti härra Leon annab vastuse sellele ja kui see tõesti niimoodi on, siis on mul tekkinud küsimus, et kas see Äh, seisukoht, mis minu meelest on tõesti kodanikuühiskonna suhtes väga äh, tähtis ja vabaühenduste äh, osas väga, väga tähtis, kas see ei julgustanud president Morsit vastu võtma neist otsuseid, mis ta pärast vastu võtsi, võttis. nii et mul on tekkinud küsimusi seoses Euroopa Liidu seisukohaga, nii et ma tahaksin teiepoolset kinnitust sellele ja kas see ei nõrgestanud meie positsioone öö, seoses president Morsiga? aitäh! mul on siin väga palju sõnasoovijaid, seega ma tahaksin paluda, et kolleegid jääksid väga napisõnaliseks ning äh, sõnavõtt kestaks ainult kaks minutit, et meil oleks võimalik ka vastata nendele küsimustele ning et meil oleks mitu küsimuste-vastuste vooru. meil on siin kaks äh, sõnavõttu, härra proua Šake, palun. aitäh, härra esimees, härra Leon. Te rääkisite sellest, kui oluline Euroopa Liidu roll ning ähm, kui oluline on Euro-, e-, Egiptuse roll, ähm, kui oluline see, et ähm, üleminek saaks toimuda ning äh, millised on Euroopa Liidu väljakutsed. ma olen väga suure huviga jälginud seda, mida kõrge esindaja on öelnud äh, ta on maininud selle, selle kohta, mis minu arvates on otseselt võimu haaramine härra Morsi poolt ning äh, ka otsene äh, suhtlemine ajakirjanduse kaudu. kuid äh, varad ta-, varade tagasipöördumine, no vaatame seda üleminekut äh, Lähis-Idas ning ähm, Egiptuses, äh, siis ähm, seda on iseloomustanud selline more for more äh, lähenemine ma olen nõus äh, kõrge esindajaga, kui ta ütleb, et praegu on väga kriitiline hetk, äh, kus me peame sõnadelt äh, tegudele minema ning meil on olnud mõningate kolleegidega väga tuliseid arutelusid, kes on öelnud, et võib-olla see on oht või mm, on ohtlik selliseid karme sõnu kasutada, kuid mina leian, et me peame pidama lubadusi Egiptuse rahvale ning see on äärmiselt oluline, et neil on õigus vabadusele ning demokraatiale ning ähm, üh-, demokraatia on laiem mõiste kui see, mis me praegu näeme ning ähm, õiguskindlus peab riigis valitsema. seega küsimus selle üle, kui tõsiselt äh, Euroopa Liit oma ülesandeid täidab ning paneb äh, finantstoele tingimuslikkuse juurde, see on lakmustest nii Egiptusele kui, ähm, kui ka meile kui nüüd mitte nüüd, siis millal ometi me äh, tingimuslikkuse kausleid kasutusele siis võtame. samuti me peaksime endalt küsima, kes on meie esmane äh, publik, äh, kas, kas need on kõrgemad aukandjad või on need inimesed tänaval. nii et kui me more for more põhimõtet praegu ei kasuta, siis me jääme varsti kõigest ilma, ilma aitäh, proua Muunis, palun kaheks minutiks. Eh, suur tänu, härra esimees. ja suur tänu härra Leonile selle eest, et ta on tulnud meiega täna kohtuma, meil on väga hea meel selle rakkerühma moodustamise üle, tegemist on uue diplomaatilise tegevuse vormiga, mis täiendab dialoogi äh, ettevõtjate vahel, sotsiaalset dialoogi. see on viis, kuidas on võimalik heastada need vead, mis me oleme minevikus teinud. et kui me oleme tõesti abstraheerinud sotsiaalset ja majanduslikku reaalsust äh, selles riigis. nii välisteenistus kui Euroopa Liit toetavad igati konsensusele tuginevate tegevuste ja väga tähtis on see, et Euroopa Liit vaataks uuesti üle äh, finantsabi küsimuse Egiptusele. ja me peame uuesti analüüsima seda, mis on e, Egiptuses muutunud ka seoses Pali-, Palestiina uue staatusega ja seoses Egiptuse tähtsusega selles protsessis. proua Mõnes, aitäh, nüüd ma annan sõna härra Leonile esimeseks vastuste vooruks. aitäh, härra Salafrancale, milline oleks võinud olla me, meie alternatiiv, see on väga keeruline nagu alati kujutada endale ette, mis oleks võinud juhtuda. kuid on kerge ju ette kujutada seda, et ilma dekreedita ning eh, ilma eh, konstitutsioonikohtu eh, sekkumiseta oleks äh, võinud äh, see kõik võtta rohkem aega, aastaid ja aastaid, äh, kuni uus põhiseadus koostatakse ning referendum selle kohta ka korraldatakse. nii et täna võib-olla me kõik kritiseeriksime hoopiski siin praegust, siis seda teistsugust olukorda kindel on aga see, et tegemist on olukorraga, kus kõik väljavaated on ühtlaselt üh,, ühteviisi kehvad ning kõik osapooled ähm, ilmselt on ühes osas, äh, on neil õigus ning teiste, teises osas neil jälle õigus ei ole, nii sisuliselt äh, demokraatiat silmas pidades, tugevat demokraatia ülesehitamise vaatekohalt kui ka protsessi kohal pealt. konsensusele jõudmisena ning kaasamine kui vahend selleks, et jõuda peamistes otsustes kokkuleppele üleminekuperioodil seega praegusel hetkel on meil põhiseadus, mis on kinnitatud, heaks kiidetud ning see võtab kindlasti aega ning võib-olla on meil korraldatud ka Euroopa Liidu välisteenistuse ehm, ka või minuga uus koosolek selleks, et minna põhiseaduse koha pealt sügavuti. minu esimene hinnang on aga see, et tegemist ei ole ainult põhiseaduses, mis seal on, vaid selles, mida seal ei ole kogu tekst äh, on või, võimalikult äh, neutraalne, mõningad asjad on seal puudu, mõned olulised küsimused, naiste õigused nimelt ei ole selles tekstis sees, mm, mina ei ole neid seal märganud, ka mõned teised elemendid on seal puudu. meil oleks vaja rohkem aega selleks, et hinnata põhiseadust äh, korralikult ning meil ei ole selleks piisavalt aega olnud nii teie kui ka teised on minult äh, küsinud, äh, kui mitte nüüd, siis millal siis ometi, härra Panseri, jah, kas meie peaksime kontsentreerima või keskenduma oma jõud Egiptusele. ennekõike tahaksin selgitada seda, et me oleme mõningates raamprogrammides kokkuleppele saanud rakkerühmas. kõik meie tugi kogu meie toetus äh, on alati seotud tingimuslikkusega ja põhimõttega, ka more for more. see on äh, nii kõrge esindaja põhimõte kui ka välisteenistus on äh, seda põhimõtet rõhutanud. härra Füüle, volinik Füüle on samuti selgelt välja öelnud oma teatises ähm, maikuus. nii et siis teist varianti ei olegi alati igas küsimuses oleme me tingimuslikkust esile toonud ning ähm, seda rõhutanud. ma ei saa teile täpset vastust anda praegu, kahe nädala pärast või kuue kuu pärast, sest meie oleme seotud nende kahe põhimõttega. kõike seda öelnud kui me nüüd olukorda hindame ning leiame, et me peaksime minema äh, varade külmutuseni, siis nagu ma juba enne ütlesin, paar minutit enne seda, kui ma siia tulin, saime me uue ettepaneku Äh, nagu ma juba enne ütlesin, Al-Assarilt tuli see ettepanek, kus pakuti välja äh, lahendus, neid lahendusi me oleme väga palju näinud viimastel päevadel, kuna meil on selline väga unikaalne olu-, positsioon. Need Odebrück ning ka teie ilmselt arvate, nägite äh, seda ise omast käest, kuna meil on selline positsioon olemas, siis me peaksime seda ära kasutama kasutama. Euroopa Liit peab konstruktiivset rolli mängima järgnevatel nädalatel. nii et need jõud siis, mis üritavad lahendusi leida ja kui meie oma rolli ei, ära ei kasutaks, siis sellel võiksid tõsised ta-, tagajärjed olla. härra Panseri ja ka teised küsisid Ameerika Ühendriikide rolli kohta. meie delegatsioon on väga tihedas kontaktis eh, Ameerika Ühendriikide saatkonnaga, me konsulteerime Egiptuse Äh, Ameerika Ühendriikide delegatsiooniga, meie seisukohad on äärmiselt sarnased äh, Euroopa Liidul ning äh, USA-l ning me tahame, et konsensus oleks tagasi ning me üritame selle nimel töötada. Ned Odebrock ütles midagi väga olulist, nimelt seda, et Egiptused on alati, kuid eriti just praegusel hetkel mures selle üle, et välismaalt võiks tulla mingi sekkumine, seega me peaksime oma rolli välja mängima väga diplomaatiliselt, see on äärmiselt oluline. ning põhimõtet mõtte väljaütlemine, jah, on ühelt poolt on hea, kuid samas meil oleks hea konstruktiivselt äh, töötada, et äh, konkreetse olu, äh, konkreetse lahenduseni jõuda. ma olen väga otseselt ja ausalt vestelnud meie ähm, vastaspoolega seal ning on öeldud, et valitsus ähm, on teinud vigasid dekreedi heakskiitmisel, nimelt nad ei otsinud laialdast konsensust ning äh, härra Mursi lähedamad nõunikud on seda samuti välja öelnud. proua Nielsen, te esitasite mulle küsimuse, et kas vabaühendused on välja jäetud, sugugi mitte. jah, muidugi mitte kõik valitsusvälised organisatsioonid, mis on Egiptuses olemas, neid ei saanud kutsuda sellele kohtumisele, me valisime öö, valisime teatud vabaühendused välja, üritasime tagada selle, et nad oleksid tõesti maksimaalselt laialt, oleks nad esi, esindatud, on väga selliseid vabaühendusi, kes on, kelle suhtumine on väga kriitiline olnud ja kes äh, esinesid väga kriitiliste avaldustega ja minu kolleegid võivad kinnitada seda, aga kahjuks me ei saanud kõiki kutsuda. enne task force'i kokkutulemist oli meil esimene koosolek, kus Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja kohtus äh, väga suure arvu vabaühendustega, kuulas ära nende arvamused, nende mured ja pärast seda oli meil äh, task force'i kokkusaamine kodanikuühiskonna esindajatega, kus olid Euroopa Parlamendi esindajad kohal ja ka volinik ja äh, Egiptuse vabaühendused ja Euroopa Liidu omad, kuskil nelikümmend, viiskümmend, et ma ei saa öelda, mis see täpne arv oli, aga äh, väga palju oli neid kohal. pärast seda leidis aset äh, õhtusöök Äh, volinik Fulleri kutsel ja ka seal oli väga öö, äh, suur arv vabaühendusi kohal, me üritasime teha maksimumi selleks, et neid võimalikult öö, äh, ulatuslikult ära kuulata, et muidugi ei olnud võimalik kõiki kutsuda nendele koosolekutele ja need, kes kohal ei olnud, need ei olnud eriti rahul sellega, et neid ei, ei kutsutud, aga ma tahaksin rõhutada seda, et tegemist ei ole mingi protsessi lõpuga, vaid pigem algusega. nii et see on tõesti väga kaasav protsess olnud ja me katsume tõesti kõigi arvamust arvesse võtta ja kui teil või teie kolleegidel on mingisuguseid soovitusi, eh, milliste organisatsioonidega me võiksime ühendust võtta ja kes tõesti olid pettunud selles, et nad jäid välja ja keda me saaksime kaasata tulevikus task force'i töösse, siis me muidugi üritame seda teha. Uh, proua Šakk ähm, ma teile juba vastasin, ma olen temaga täiesti nõus selle osas, et me peame järgima alati meie põhimõtteid. ning äh, proua, proua Muniz, äh, ma olen täiesti nõus, et konsensusele jõudmine on äh, siin põhi, põhilähtealus, Gaza mängib samuti väga suurt rolli selles osas, kuidas kuidas see kõik on seal lahenduseni, kuidas see kõik on seal edasi arenenud ning äh, härra Mursi ei oleks pidanud äh, seda dekreeti vastu võtma ilma põhijõududega, parteidega äh, konsulteerimata. aitäh. Now I would like to give suur tänu, härra Leon, nüüd läheme teise vooru juurde, kõigepealt härra Milan Mann, palun. suur tänu, härra esimees ka mina sooviksin tänada härra Leoni, äh, tänada teda selle eest, et ta nii kiirelt tuli meiega kohtuma rääkimaks olukorrast Egiptusest. kui te lubate, siis ma äh, tahaksin kõigepealt esineda omapoolse märkusega ja siis esineda, esitada ühe küsimuse. kõigepealt minu meelest on väga kahetsusväärne see, mis viimastel nädalatel on aset leidnud Egiptuses ja see on seda kahetsusväärsem, et kõik see on aset leidnud just pärast task force'i kokkusaamist ja koosolekut, mis äh, meie meelest oli, kujunes tõesti äh, õnnestumiseks, nagu ütlesid väga mitmedki kolleegid, kes sellel osalesid. Äh, võeti vastu ühisavaldused, ühine programm, terve rea lisadega Kalleriga ja kõik ütlesid, et tegemist oli tõesti sisuka kohtumise, kohtumisega, ligikaudu viissada ettevõtte juhti, kes osalesid äh, sellel kohtumisel ja lubati kaheks aastaks viis miljonit eurot Egiptusele, aga humanitaarne pool jäi nagu nõrgaks ja see on kahetsusväärne. ja nüüd minu küsimus, härra Leon, ma kuulasin teid äh, huviga Teie rõhutasite just konsensust, sildade ehitamist ja selle vajalikkust, aga mulle tundub, et see kiirus, millega olukord muutub Egiptuses, kuidas see kõik on võimalik, sellepärast et kuusteist, seitseteist, ma ei tea nüüd täpselt, millal see Põhiseaduslik Assamblee kokku tuleb, poliitilised jõud, mis on väga polariseerunud, seitseteist poliitilist rühmitust, mis on vastu, osad, mis ei ole enam võit-, valitsuses äh,, aga samas tegemist on väga tähtsa äh, projektiga põhiseaduse näol ja kui me nüüd vaatame seda polariseerunud poliitilist olukorda, siis ma ei tea, mis lahenduseni oleks võimalik paari päevaga jõuda, et äh, ma ei tea, kas teie, teie ise saate meile kinnitada, et teil on olemas mingi võlukepike, millega te leiate lahenduse sellele olukorrale, sest tegemist on tõesti murettekitava äh, olukorraga. ma ei tea, kas see rohkem Euroopat, kas see aitaks meid? ja kui me räägime egiptlastega, siis kuidas me nüüd kuueteist või seitsmeteist päevaga suudame selle olukorra lahendada? ja viimane küsimus, mis puudutab nüüd seda presidendi dekreeti või avaldust, minu meelest see langeb ju, muutub õigustühiseks, kui põhiseadus vastu võetakse. vähemalt niimoodi olen mina mõningatest artiklitest aru saanud, mis ajakirjanduses on avaldatud. Ramon, I would like to give now the floor to Mrs suur tänu, nüüd äh, proua Romero Maprebi delegatsioonist, aga maksimaalselt kaks minutit, palun. <clears throat> Ah, suur tänu, härra esimees. <clears throat> ka mina tahaksin tänada härra Leoni selle töö eest, mis ta on ära teinud äh, seoses selle keeruka üleminekuperioodiga, mis on Egiptuses et ma ei hakkaks kordama seda, mis eelkõnelejad on öelnud, aga ma tahaks, ka mina tahaksin teie käest küsida seda, et milline on võimalik stsenaarium, kui leiab aset äh, referendum ja kui äh, konsolideerub praegune olukord. kas on veel mingisugust ruumi, mänguruumi selleks, et konsensusele jõuda ja kuidas võitjaid veenda selles, et raske on konsensusele jõuda, kui äh, ollakse nii jäikadel positsioonidel nagu president Morsi. täiesti selge on see, et konsensus äärmuste vahel on raske ja selleni on raske jõuda. see ei puuduta mitte ainult Egiptust, vaid ka teisi selle piirkonna riike. nii et võib-olla me peaksime mõtlema selle uute, uue stsenaariumi peale. ja nüüd härra Atkins, kaks minutit, palun härra esimees, kas meil ei hakata praegusel hetkel munadega loopima, sellepärast et me oleme härra Mursile lihtsalt liiga lähedale astunud, varba peale astunud. väga lihtne on asjadel lasta kontrolli alt välja minna, praegusel hetkel me lausa norime tüli. tahtsin küsida natukene sõjaväerolli kohta. mina käisin kaasas natukene aega tagasi või pidin sinna minema, aga mul ei meie visiit jäeti ära probleemide pärast, ma ei hakka praegu täpsemalt sellest rääkima. ning äh, nii Al Jazeera kui ka BBC World Service on öelnud, et kohtusüsteemi arvamus on tegelikult vastuoluline referendumi osas. osad on poolt, teised mitte, nii et äkki te võiksite natukene konkreetsemalt seda selgitada? suur tänu, härra Atkins ja nüüd härra Posselt, palun kaks minutit jah, härra esimees, mulle valmistab muret Egiptus, aga vahel valmistab mulle muret ka meie real-, reaalsustaju. me nõuame nendelt riikidelt täiesti õigustatult, et nad oleksid ilmalikud riigid, demokraatlikud. kui tuleks küsida, et kas ilmalikkus ja demokraatlikkus üksteist ei välista, äh, ilmalikkus on mingi vähemuste projekt, kas rohkem demokraatiat ei tähenda ka rohkem islamiusku? see on küsimus, mida peaks reaalselt analüüsima ja ma ütleks, et president Mürs-, Mursi oma poliitikaga on Egiptuses saanud pigem enamuse enda selja taha ja ma ei tea, kas meie eh, oma arvamusega saaksime enamuse enda selja taha ja et see enamus asuks presidendi vastu. ja teiseks välispoliitiline maine. varem oli siin enne oli siin Pakistani välisminister, kes rääkis väga positiivselt Egiptusest. neli, kaks kuud, kaks nädalat tagasi olid meil siin poliitikud, kes rääkisid väga positiivselt Egiptusest ja mulle tõesti valmistab äh, muret praegune olukord. Mursi võib olla eeskujuks kogu regioonile, ja on täpselt äh, vastupidine olukord kui see, mida meie siin äh, arutame. ma tõesti toetan inimõigusi ja demokraatiat ja me peame sekkuma, kuid ma ei peaks siin äh, roosasid prille pähe panema ja näiteks Euroopa Liidul kandidaatriikide puhul me oleme kindlad Kopenhaageni kriteeriumid paika pannud, kuid millised kriteeriumid kehtivad naabruspoliitika kohta, kas me oleme need üldse paika pannud ja kas nad on realistlikud? suur tänu, härra Posselt ja nüüd härra Jannes, vabandust, härra Jannes, jah. Eh, suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt. sest äh, on väljendatud juba mitmeid seisukohti, millega ma olen nõus, proua Mu-, Mu-, Moonis, proua Romero rääkisid sellest ja ma oleksin tahtnud esitada tõesti sama küsimuse. edasi olen ma sama meelt äh, härra Leoni seisukohaga, nii et ma piirdun sellega, et äh, rõhutan, et mina olen tõesti konsensuse ja dialoogi poolt ja rõhutan selle tähtsust teinekord kõige raskemates oludes on võimalik äh, leida täiesti ootamatuid lahendusi ja eelkõnelejatega härra Leon ei ole rääkinud ühest asjast, mis peab eelnema konsensusele ja see üks asi, see on usalduslik õhkkond. ja seda usalduslikku õhkkonda ei saavutata mitte ainult üleskutsetega, üleskutsetega näidata üles head tahet, vaid tulles nüüd kõrge diplomaatia juurde, no millest härra Leon rääkis, me peame mõtlema ka selle peale, mida erinevad osapooled soovivad saavutada ja peame mõtlema ka selle peale, mida me saame neile pakkuda või anda. asjad ei ole sugugi mitte mustvalged väga tähtis on jõuda konsensusele, leidmaks väljapääsu praegusest olukorrast. ma arvan, et poliitika ja diplomaatia, mida viivad ellu välisteenistus ja teie eriesindajana, mulle tundub see kõik olevat väga õige ja minu meelest ei peaks kiirustama, ei peaks kiirustama karistustega või liialt äh, jõulise suhtumisega, sest need küsimused on liiga keerukad suur tänu, härra Jannis. ja nüüd härra Leon, palun, kes saab sõna, et vastata teise vooru küsimustele, palun. Thank you very much uh,, well first. suur tänu. kõigepealt härra Milan. ma ei usu, et sellest on kahju, otse vastupidi. ma arvan, et rakkerühm annab meile meetme, et me oleksime rohkem kaasatud Egiptusesse ja rakkerühmas me mitte ainult ei loo, rakkerühma näol me ei loo mitte ainult meedet, vaid me töötame ka pikaajaliste väljakutsetega, mis ei ole Egiptuse valitsuse või presidendi jaoks väljakutsed. Need on aga suurteks väljakutseteks Egiptuse jaoks. ükskõik kelle jaoks, kes tulevikus Egiptust juhib või ka Euroopa Liidu jaoks meil tuleb luua alused töökohtade loomiseks, see on väga tähtis ülesanne. see ei ole kuidagi seotud praeguse presidendi või valitsusega, see on midagi, mille kallal meil tuleb tööd teha. ja samamoodi tegeles rakkerühm pikaajaliste väljakutsetega, mida meie peame lahendama. nii et rakkerühma kokkukutsumine toimus õigel ajal, meil oli seda meedet vaja ja ükskõik, mis seal ka vastu ei võetud, seda kõike rakendatakse tingimuste kaudu ja rohkem, rohkema ees põhimõtte kaudu. nii et äh, Egiptusel on nüüd täpselt teada, mida neil on võimalik äh, saada Euroopa Liidult ja ka kuidas ja ma arvan, et see on väga tähtis ja on väga hea, et see juhtus just enne krii-, seda kriisi. kuidas oleks võimalik siis üksmeelele jõuda? ma juba enne ütlesin, et me oleme näinud erinevaid ettepanekuid härra Sarat ka Vafti partei paar päeva tagasi tegi ettepaneku. järgnevatel päevadel tuleb neid ettepanekuid rohkemgi veel mõned lähevad kindlasti selles suunas, et kas uus põhiseadus või äh, parandatud äh, äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta põhiseadus vajavad kohendamist. asjad liiguvad kõik ju kiiresti praegu. selle asemel, et meie toorest versiooni Egiptusele üle anda, öelda, mida teha, ütleb meie kõrge esindaja, et tegemist on Egiptuse enda protsessiga ja meie ülesandeks on egiptlasi toetada neid, kes otsivad lahendust. et vastata teie küsimustele ja ka proua Romerole selle kohta, mis saab siis, kui kunst, põhiseadus heaks kiidetakse. president ütles, kui me tema meeskonna poole selle küsimusega pöördusime, et nad mitte ei ürita praegu et nad ei ürita pikendada seda olukorda, kus äh, presidendil on need eriõigused, vaid kui, et põhiseadus heaks kiidetakse, siis seadusloomeline äh, jõud läheb kohe üleminekunõukogule ja siis kohe kutsu-, kuulutatakse valimised välja. nii et tegelikult äh, selgeid mõjusid on näha. ehk et president loobub äh, äh seadusloomelistest õigustest. proua Romero küsis, mis saab siis, kui põhiseadus heaks kiidetakse. eks me näe. me nägime, kui napid olid äh, presidendivalimistulemused Egiptuses. eks me näe, kui palju toetatakse referendumil põhiseadust ja milline on poliitiliste jõudude vastus referendumi tulemusele. härra Atkins. Euroopa Liidu kaasatus ja kõrge esindaja, tema meeskonna kaasatus. me ei seo seda kunagi ühe isikuga, kas presidendi või parteiga. meie jaoks on tegemist kogu Egiptuse ühiskonnaga, mille poole me pöördume. me ei tahtnud varem rakkerühma luua, sellepärast et me tahtsime seda teha siis, kui tingimused on piisavalt äh, tagatud. majanduslikult äh, rahanduslikult äh, olukord oli Egiptuses väga hulluks muutumas, sõjaväe roll kuni augusti kiin-, kuuni oli selline, et me nägime, et demokraatlikke tingimusi pole tagatud, nüüd me sekkusime, sest demokraatia oli taastatud äh, paar päeva pärast seda, kui äh, oli jõutud äh, IMF-is kokkuleppele Egiptusega, sai selgeks, et USA liigub samas suunas ja et me ei ole kunagi keskendunud ühele isikule või parteile, vaid see kogu Egiptus on meie jaoks tähtis. Te küsisite sõjaväe kohta, sõjavägi on vaikinud äh,, ei ole öelnud midagi pärast seda, kui president Mursi muutused sisse viis äh, minu teada ei ole nad öelnud mitte midagi praeguse kriisi kohta. võin teile öelda, et äh, uues põhiseaduses sõjaväe rolli kohta räägitakse nii palju, et on üks klausel, kus äh, sõjavägi võib üritada äh, tsiviilolukorda lahendada. kohtusüsteem. me teame, et mitte kõik kohtunikud pole ühel nõul, on osa, mis on Mubaraki režiimi toetamas, teised on täiesti sõltumatud ja üritavad jääda sõltumatuks selleks, et kohtusüsteem sõltumatuks jääb. mõned äh, pigem pooldavad presidenti, nii et äh, kohtunikud äh, on eriarvamusel. aga ma ei tea kedagi, kes saaks öelda, kes, kui palju toetab Mursit ja kui palju mitte. härra Posselt olen teiega nõus. rakkerühma järeldustes on sellega ka tegeletud, kus räägitakse inimõigustest ja Egiptuse rollist, eeskuju rollist kogu piirkonnale. kui te loete järeldusi, ma saadan teile need järeldused, kui te loete järeldusi, siis te näete, kui palju me kordasime inimõiguste universaalsuse põhimõtet ja kaasaegse demokraatia ülesehitamise vajadust ja te näete, et ei ole mitte mingit äh, kahtlust selles osas, kuidas Euroopa Liit neid asju näeb. ja rakkerühma puhul on huvitav see, et on loodud see ühine meede, me oleme nõus nende juhistega, mis ütlevad, äh, kuidas me saame koostööd teha või kuidas mitte ja härra Jannes, ma arvan, et te kasutasite väga õigeid sõnu. tegemist on tõesti usalduse ülesehitamisega. see on meie roll selles protsessis. me soovime, et erinevad osapooled äh, oleks rohkem töötanud usalduse ülesehitamise nimel. Nad on öelnud meile, nad teavad, et äh, on vaja suuremat üksmeelt ja meie oleme neile öelnud, et ärge keskenduge liiga palju ühepoolsete vaadete väljatöötamisele, vaid üritage leida äh, ühist äh, lähtepinda teise poolega. Teil kõigil on kogemusi rahvusvaheliste suhetega. Te teate seetõttu, et praegu ei ole karistuste aeg, meil tuleb olukorda hinnata, vaadata, mis järgnevatel nädalatel juhtub ja siis Euroopa Liidu välisteenistus koos teiste institutsioonide ja liikmesriikidega läbi rääkides peab vaatama, millised on need erinevad võimalused suure tõenäosusega on tegemist avatud protsessiga, kõik võimalused on võimalikud, kõik otsuseid on võimalik vastu võtta, kuid meil tuleb see õige hetk ära oodata. suur tänu, härra Leon, suur tänu, et tulite täna siia, soovime teile palju edu selle eh, praeguses raskes ajas ja lõpetuseks annan sõna härra Ibrahim Lahfijale, kes on Defco peadirektoraadist. kaks minutit, palun Uh, aitäh, härra esimees, tahaksin ütelda seda, et äh, komisjon on jälginud väga pinevalt äh, viimase aja sündmusi Egiptuses ning äh, me peame oma kolleegidega Euroopa välisteenistuses pidevalt konsultatsioone ning Euroopa eriesindajaga selles piirkonnas samuti. me oleme rakkerühma ettevalmistustöödega olnud hõivatud väga suurel määral ning samuti me oleme valmistanud ette ning organiseerinud, arutanud ähm, kõiki neid järeldusi, millega on rak-, rak-, rakkerühm välja tulnud ning meil on väga hea meel, et rakkerühm on loomas uut peatükki, loomaks koostööd Euroopa Liidu ning Egiptuse vahel, nagu, nagu härra Leon ütles, siis see on algus uus lehekülg on pööratud suhetes Egiptusega öelnud seda, olen ma nõus ka härra Leoniga selles osas, et need reeglid, mida, mis kohaldatakse Euroopa Liidu abile, mis äh, peavad ähm, siis seavad tingimuslikkuseks äh, demokraatia ning inimõiguste austamise ning ähm, see, äh, selle me tõime ka välja oma eelmise aasta kahes teatises ning äh, meie töötame Euroopa, vabandust, Egiptuse rahva heaks ning äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend programmi raames oleme tähelepanu pööranud ka Egiptuse mitmetele piirkondadele, et näiteks aidata väljaõppega või tehnilise abiga ning äh, mõistagi meie abi on seotud ka more for more tingimuslikkuse põhimõtetega ning me vaatame väga tähelepanelikult seda, mis praegu seal toimub. aitäh, härra Lafia! ning selle sõnavõtuga me lõpetame ka selle päevakorrapunkti. aitäh, härra Leone, veel kord, et siia tulite ning soovin teile kõike edu! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Serbia adu, eduaruanne. tegemist on eelmiste, esimese res-, ettepaneku res-, resolutsiooni ettepanekuga. me oleme täna päevakorda pannud ka Kosovo eduaruande, võttes arvesse mõlema riigi vahel olevaid tihedaid sidemeid ning seega ka kaitse ning ju-, kaitse ning julgeoleku allkomitee. meil on võimalus olnud siis äh, Prissinast äh, ning Belgradist saada otseseid, äh, otsest informatsiooni olukorra kohta ning ma tahaksin anda sõna härra raportöörile Jelko Katsin, palun. aitäh aitäh, esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel öelda, et tegemist on äärmiselt äh, positiivse äh, raportiga, ma olen selle kallal viimase kuue aasta jooksul töötanud selle tööga raportöörina selle riigiga tegemist on väga suurte majanduslike ja poliitik, poliitiliste väljakutsetega ning Serbia on teinud väga suuri edusamme õiges suun-, suunas ning resolutsioonis, eelnõus on see täpselt ka kirjas. kuus tuhat tähemärki on piiratud maht, nii et ma ei ole saanud siia kõike kirja panna mis äh, puudutab suhteid Kosovoga, siis äh, on alanud äh, kõrgetasemeline dialoog ning on toimunud ka valitsustevahelised kohtumised ning viimasel kuul on nad käinud ka kaks korda siin Brüsselis. ning nädala pärast algavad läbirääkimised ka Maailmapangaga ning ähm, meie peaksime julgustama mõlemaid pooli äh, sügavamaks dialoogiks ning selleks, et nad äh, vormistaksid paremini ära omavahelised suhted. ning üle äh, tegemist on unikaalse võimalusega selleks, et Lääne-Balkani piirkonda rahu tuua ning et kahe riigi vahelised suhted stabiliseeruksid Euroopa Liidu liikmelisus on määranud siin väga suurt rolli ning äh, Serbial on ees ka väga suured väljakutsed, süsteemne korruptsioon ning organiseeritud kuritegevus, need on kaks murepunkti näiteks ning mina tahaksin äh, praegu kasutada ära äh, võimalust ning tänada peaminister Vučićit tema edusammude eest aruandes on pandud kirja, et korruptsiooni vastu tuleb rohkem võidelda, eh, avalikku, eh, riigihanked tuleb eh, paremini ära korraldada ning niimoodi on võimalik ka süstemaatilise korruptsiooniga võidelda. me julgustame selles sektoris edasi minema härra Vutšiš on ka öelnud, et ta kohtub etniliste serblastega, kes elavad Ibe River, eh, Ibe jõe lõõna pool ning kes on seni jäänud tähelepanekuta, tähelepanuta ning ma loodan, et see nendevaheline kohtumine toimub juba selle aasta lõpus. samas on resolutsiooni eelnõus kirjas see, et on vaja institutsioonide sõltumatus tagada praegu on aga Keskpanga seadus äh, selle ohu alla seadnud ning suur osa resolutsioonist äh, räägib ka õigussüsteemi reformist ning on äärmiselt oluline tagada seda, et et äh, kohtunikud oleksid professionaalsed ning sõltumatud ning peame ähm, uuesti taastama kodanike usalduse õigussüsteemi vastu. kõik see äh, on suureks väljakutseks ning raportis räägitakse ka kriminaalkoodeksist, prokurörid äh, on seda minevikus äh, ka kurjasti ära kaotanud, äh, nimelt artikkel viis, äh, kolmsada viiskümmend üheksa. ning me jälgime väga lähedalt äh, seda, kas meie soovitusi on järgitud ning kas neid on ka ellu viidud. ning gei pride ähm, mm, rongkäik, mis on siis ära keelatud sel aastal, on samuti üks väga kahetsusväärne äh, fakt kõikide vähemuste õigusi tuleb austada, mingit diskrimineerimist ei tohi toimuda ning väljendus, vabandus on keskse tähtsusega kõikjal Euroopas ning samuti peaks see nii olema ka Serbias. lõpuks äh, ma tahaksin viidata ka ICT äh, eks-Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuse vi-, kohtu ähm, viimasel, viimase otsuse, tahaksin ka seda mainida, ning ähm, peaksime liikuma suurema Euroopa lõimumise suunas meie huvides on, et äh, see protsess jätkuks äh, vaatamata tagasilöögile, mis tuli äh, kriminaalkohtu otsusega seoses. kõik kurjategijad peavad olema oma riigis, peavad olema kohtu all selles riigis, kus nad oma kuriteod ähm, toime panid. Serbia ei ju, on praegu väga lähedal läbirääkimisperioodi algusele ning nad võivad sinna ka jõuda. raportis äh, on Serbiale välja toodud väga suur äh, toetus ning äh, loodame, et nõukogu saab varsti paika panna kuupäeva, mil läbirääkimis, mil, mil liitumisläbirääkimised peale hakkavad. ma tahaksin Ahveti sekretäriaati tänada ning kogu oma meeskonda, kes on selle dokumendi väljatöötamisele kaasa aidanud ning ma ootan suure huviga tänast arutelu ning koostööd variraportööridega, aitäh! suur tänu, härra Katšin ja nüüd kolleegid. teen teile ettepaneku, kuna aeg on otsas ja kuna meil on veel kaks raportit ka Kosovo Edo raport on äh, seotud Serbiaga, nii et äkki me saaksime arutelud ühendada, kui olete nõus, et me rääkisime üheskoos äh, Kosovost ja Serbiast. sain aru, et äh, proua Lohpiiler, teie asendate proua Lunatšeki, nii et annaksin siis sõna teile, et te saaksite rääkida Kosovost. suur tänu ma räägiksin edasi saksa keeles, proua Lunatšek on haige. ta palus mul ennast asendada. ma tahaksin teile seda raportit esitleda. kõigepealt eh, proua Lunatšek palus, et ma veel kord toonitaksin, et erinevates valdkondades oleks vaja palju rohkem ära, öelda, aga kuna tal tuli kinni pidada reeglitest, siis eh, on teatud eh, sõnastused lühikesed ja ta loodab, et tehtakse piisavalt muudatusettepanekuid, et neid asju selgitada siin raportis tervitatakse eh, komisjoni teostatavusuuringut, kus öeldakse, et eh, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on võimalik leppida ka siis, kui Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on erinevad eh, arvamused Kosovo staatuse kohta. see on väga hea uudis. nüüd on võimalik alustada assotsieerimislepingu väljatöötamisega. raportis äh, Äh, räägitakse ka kümnendal detsembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõppenud äh, iseseisvuse äh, jälgimisest, sellepärast et äh, nüüd on äh, võimalik kinnitada, et äh, kõige tähtsamad sammud riigi stabiliseerimiseks on tehtud. tegemist oli tähtsa sammuga, kuid väga palju on veel ära teha. Belgrad und Pristina, der im laufenden Dialog tervitatakse kõrgetasemelist äh, dialoogu Belgradi ja Pristina vahel, see on suhteid parandanud ja tegelikult üritatakse vähendada ka pal-, paralleelstruktuuride loomist või nende säilitamist. siis öeldakse siin raportis äh, ja tervitatakse EULEX-i mandaati ja ka eriuurimismandaati. tervitatakse Kontrollikoja raportit, kus räägitakse demokraatia toetamisest. toetatakse ka analüüsi ja soovitusi siin raportis ning kutsutakse kõiki osapooli soovitusi rakendama selleks, et Euroopa Liidu abi tõhusust parandada peale selle valmistab raportöörile muret korruptsioonise vastase võitluse, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse puudujäägid, sellepärast kutsutakse kõiki üles, eriti valitsust üles, korruptsiooni vastu kõige kõrgemal tasemel võitlema. kuid siin tuleks mainida, et see ei kehti mitte ainult Kosovo kohta, vaid ka teiste riikide kohta Balkani piirkonnas. ja veel lõpetuseks raportis punktis kaksteist räägitakse vähemuste olukorrast, etniliste vähemuste, aga ka äh, seksuaalvähemuste olukorrast. seda tuleks ka raportis arvestada. meil oli just eelmisel nädalal inimõiguste allkomisjonis äh, pikk arutelu vähemuste olukorra üle, rääkisime just romadest ja seda tuleks ka siin raportis ära mainida. suur tänu! Frau suur tänu, proua Lohpiiler ja nüüd ähm, saavad sõna variraportöörid, kõigepealt Rahvapartei Serbia raporti ja härra Šeflin. suur tänu! suur tänu, härra Katšinil, ta on teinud tõesti ime kuue tuhande tähemärgiga. mõned on ka näinud võib-olla juba muudatusettepanekuid, mida siin on lastud ringi käima mina tahaksin tulla tagasi kõige esimeste põhimõtete juurde, et me, kui me vaatame Serbiat ja Kosovot, siis tundub, et äh, õigus ja poliitika esimest korda lähevad erinevates suundades. kui te loete siin seda preamblit, siin Serbia põhiseaduse preamblit, siis öeldakse, et Kosovo on äh, osa Serbiast ja äh, iga riigi institutsiooni kohustuseks on kaitsta äh, Serbia huvisid Kosovo territooriumil. mulle tundub, et tegemist on äh, äh, kehtiva õigusega Serbias ja see on vastuolus poliitilise suunaga, mida meie kutsume Serbiat üles ellu viima ja siin tuleb ilmselgelt välja vastuolu ja me peaksime mõtlema ka selle peale, et me tõesti äh, Serbias alustaksime põhiseaduslikku reformi. ma ei kujuta ette, kuidas Serbia saaks liituda Euroopa Liiduga, kui seda ei tehta, see on väga julge ja raske samm, aga seda tuleb välge, selgelt välja öelda. samal ajal mõned teist ka teavad, et Serbia põhiseaduskohus äh, põhimõtteliselt voodina autonoomia õigused kõik äh, lõikas ära, see on ka täiesti vastuolus sellega, mida me oleme Serbiale varem öelnud, et me oleme öelnud, et nad peaksid detsentraliseerima. tundub, et tegemist on sellise hiiliva arenguga Serbias. siis kolmandaks, kui räägitakse Kosovost, siis tuleb aru saada, et Kosovo serblased ei olnud kunagi nõus äh, hakkama Kosovo kodanikeks, nii et äh, Serbia on nagunii suhe Kosovoga, ükskõik mis juhtub, meil ei ole võimalik geograafiat äh, ja piire lihtsalt ära kustutada, noh, võib-olla mingil määral küll on, aga me ei soovi seda. meil tuleb sellega leppida. see ei ole kunagi lihtne ülesanne olnud, aga seda tuleb lihtsalt teha. veel üks asi see tuleb härra Kaczini raportis väljas, nimelt majandus. Serbia majandus on halvas olukorras. kolmkümmend protsenti on vist tööpuudus, ma ei tea, kas see statistika on usaldusväärne. noorte tööpuudus on üle viiekümne protsendi, kindlasti kohe vähemalt viiskümmend protsenti ja töötava ja mittetöötava elaniku on, suhe on umbes üks ühele nii et tegemist on raske kriisiga sarnaselt Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja veel üks asi, millega peaks arvestama, me peaksime taotlema Serbialt arhiivide avamist, eriti Skutbe arhiivide avamist, mis on väga tähtis kogu piirkonna jaoks. see ei ole mitte ainult Serbia küsimus, et Serbia kaitseb siin oma huvisid, vaid ka kõik varasemad eh, Jugoslaavia riigid, ma ei hakka siin täpselt selgitama, mis nende nimi oli, ma lihtsalt ma eh, tahan öelda, et neil kõigil on huvi täpselt teada saada, mis on neljakümne viiendast aastast saanud. räägin siin Jugoslaavia salapolitsei arhiividest ja ka sõjaväearhiividest, need kõik tuleks avada. suur tänu, härra Šeflin, Eesti, suur tänu selle viimase punkti äh, tõstatamise eest, olen teiega vägagi nõus. proua Kopav, Serbia raporti variraportöör sotsiaaldemokraatide nimel, kaks minutit, kui võimalik. jah, teen hästi lühidalt. suur tänu mõlemale raportöörile raportite eest olen täiesti nõus härra Kacziniga. tegemist on positiivse raportiga, see toob välja koja arvamuse Serbiast me ütleme, et äh, Serbia on ära teeninud läbirääkimiste äh, tähtaja paikapanemise. Serbias toimusid kolmed läbirääkimised, sellepärast saan aru, miks raportöör alustab oma raportit nii, nagu ta alustab, kus ta tervitab valimiste tulemusi, on tähtis tähtsa, tegemist on tähtsa lõiguga, ta toob välja positiivsed arengud. aga ma kardan, et seal ei arvestata tõsiasjaga, et äh, valimised tõid piiratud edu Euroopa Liiduga liitumise tegevuskavasse alates siis märtsist kaks tuhat kaksteist, kui Serbia sai kandidaatriigi staatuse. härra Kaczynil on õigus, et Äh, kui käidi visiidil Belgradis, siis meil äh, uus valitsus kinnitas, et nad äh, jätkavad lõimimisprotsessi, kuid ma sooviksin siiski näha konkreetseid tulemusi. tegemist oli suurepärase sõnumiga, kuid meil tuleb näha midagi konkreetset, eriti just praegu, kus valitsus on nüüd üle saja päeva juba võimul olnud on teada, et valimiskampaaniale järgnesid pikad läbirääkimised valitsuse moodustamiseks ja suvepuhkus oli ka seal vahel, nii et protsess oli väga aeglane. praegusel hetkel suure tõenäosusega nõukogu detsembris saab otsustada läbirääkimiste alustamise tähtaja üle, isegi kui see nõue suhete korrastamise kohta Pristinaga ei pruugi olla täidetud. ütlen seda sellepärast, et kui me rääkisime Belgradist kodanikuühiskonna esindajatega, siis nendel läbirääkimistel meile kaevati, et Kosovo küsimus on ületähtsustatud ja et me peaksime keskenduma riigi demokratiseerimise edusammudele. isegi kui ma ei usu, et see tegelikult niimoodi on, ma arvan, et me siiski peaksime nende kaebustega tõsiselt tegelema. ja siin äh, raporti eelnõus äh, oli alguses ka üks lõik selle kohta, kuid nüüd see raport, mis mulle täna edastati, selles äh, on peaaegu terve lehekülg räägitud Kosovost ja kui me nüüd samal ajal räägime Kosovost, ma ei näe mitte mingit mõtet, et me kordaksime neid äh, küsimusi. on selge, et meil on erinevad äh, arvamused äh, tuleviku väljavaadete üle, kuid mul oleks väga hea meel, kui see Serbia raport jääks ka tõesti raportiks Serbia kohta, mitte et seal ei räägitaks Kosovost, nii et oleks hea, kui äh, Kosovost räägitaks lühemalt. ma saan aru, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, aga see mitte mingil juhul ei peaks olema Kosovo raport, sest see oleks väga vale sõnum, mille me annaksime serblastele. hea uudis on see, et äh, reformide läbiviimine jätkub, kuid ma arvan, et äh, me peaksime olema kiiremad ja mis puudutab kohtusüsteemi, korruptsioonivastast võitlust ja meediavabadust, siis korruptsioonivastases võitluses edusamme on näha, kuid me ei tohiks ära unustada, et äh, ilmselge tegevuse ja korruptsiooni ärakasutamise vahel poliitilistes huvides äh, on väga-väga õhukene piir ja sellepärast on väga tähtis, et me tagaksime selle, et kogu see võitlus oleks sõltumatu ja et tõesti keskendutaks äh, ka üksikutele juhtumitele. ma ei lähe nüüd äh, kaugemale, võtan tuurid maha. meil on kindlasti võimalusi seda veel arutada, veel kord suur tänu Jelko Katšinile ja Ulrike Lunatšekile sest mõlemad on tõesti väga positiivse sõnumi välja töötanud, äh, mida on väga vaja selles laienemisprotsessis. suur tänu, kallid kolleegid, meil on vähem kui viisteist minutit ja väga palju inimesi, kes on palunud sõna. nüüd järgmisena härra Tännuk, kes on variraportöör nii Kosovo kui ka Serbia raporti osas. jah, see on nii eelis kui ka puudus, kui olla väikese fraktsiooni liige. ma muide olin ka Montenegro osas raportöör, nii et kõigepealt palju õnne, härra Katšinile. vabandust. kas ma oleksin pidanud lahkuma? mulle meeldib väga lõige kakskümmend kaks, kus räägitakse Montenegro ja Serbia suhetest, mulle meeldib eriti lõige viis, kus räägitakse koostööd äh, rahvusvahelise sõjatribunaliga ja ka lõige kuus, kus räägitakse Pristina-Belgradi dialoogist ning mulle meeldib ka see, kus mõistetakse hukka valitsuse öö, äh, otsus öö, äh, homoparaad laiali peksta. see on tõesti öö, küsimus, mis ei ole kaasaegse mõtlemisega kooskõlas, nii et äh, ma loodan, et mingil hetkel nad oma suhtumise, suhtumist muudavad ja see on täiesti äh, vastupidine suhtumisega Montenegros. lõikes kaheksa, kust võetakse see artikkel kolmsada viiskümmend kaheksa ja need kosmeetilised muudatused, mul on angloserblastest valijaid, kes minu koduriigis leiavad, et neid karistatakse ja jäetakse eemale nendest varadest, mis on Serbias, nii et ja seda kommunismi, kommunistliku mineviku pärast, nii et see kolmes artikkel kolmsada viiskümmend kaheksa hukkamõistmine on tähtis, sest ei ole kooskõlas kaasaegse riigi põhimõtetega nii et äh, ja veel mulle meeldis, kui me saaksime tõesti ka õnnitleda Serbiat kandidaatriigiks saamise puhul, proua Lunatšeki puhul ei ole mul vaja öelda rohkem midagi kui ainult seda, et isiklikult öeldes ei ole siin selle parlamendi asi öelda viiele äh, valitsusele, et nad ei ole ikka veel Kosovot tunnistanud, see on iga valitsuse enda otsustada ja mis puudutab minu kallist sõpra George Sheplinit, see Kosovo tunnustamine rahvusvahelise õiguse kaudu, see on tõesti raske küsimus ja lõige kuus ja valikute küsimus, äh, ma arvan, et see on valikute küsimus ja rahvusvaheline üldsus peab kunagi oma arvamust muutma. suur tänu, härra Tänuk ja järgmisena härra Kukan, kes on äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni juhtu. suur tänu, härra esimees, mul on väga kahju, et meil ei ole üldse aega seda küsimust arutada. mis puudutab Serbia raportit, siis ma olen väga rahul raporti eelnõuga, mille on äh, välja töötanud Jelko Katšin. ma arvan, et tegemist on objektiivse, positiivse raportiga, mis positiivselt äh, toob välja äh, Serbia lõimimisprotseduuri edusammud ma olen ka täiesti nõus äh, üleskutsega komisjonile paika panna liitumisläbirääkimiste algustähtaeg. jah, on selge, et ähm, automaatselt see tähtaeg ei tule ja Serbial tuleb jätkata reformide läbiviimist. ma arvan, et on tähtis mainida võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. see kurikuulus artikkel kolmsada viiskümmend üheksa, ma arvan, et me võime seda arutada, härra Katšin, nii nagu ta selle pani siia, on väga hea ja ma tean, et äh, ta jälgib väga täpselt kõiki neid arenguid, mis puudutavad äh, tralli artikkel kolmsada viiskümmend üheksa. mis puudutab piirkondlikku koostööd, siis ma arvan, et äh, Serbia on päris äh, edukas siin olnud, võib-olla peaks seda paari sõnaga ka välja tooma ja ma arvan, et rõhuasetus tuleks panna lepitusmenetlusele, eriti kui me vaatame me vii-, kolme viimast sõjatribunali kohtuotsust, ma arvan, et need kohtuotsused on tegelikult Serbia rahva ja Serbia poliitilise juhtkonna jaoks olnud lakmustestiks, et hinnata äh, Serbia tipp-poliitikute käitumist. Nad käituvad vastutustundlikult ja Euroopa-meelselt ja see on tõesti hea uudis. nii et äh, ootan juba sõnavahetust härra Katšiniga selleks, et me saaksime sellele raportile anda lõpliku kuju tõesti ehm, võin öelda täiesti otse, tegemist on suurepärase raportiga. teiseks suur tänu proua Lunatšekile suurepärase raporti eest ei ole mitte mingit kahtlust, et äh, lõimimisprotsessis on tehtud edusamme. Äh, komisjoni teostatavusuuring on andnud võimaluse teha edasisi samme Ko. komisjoni hinnang, et äh, viimase kolme aasta jooksul on Kosovo suurendanud oma valmidust reforme läbi viia siin raporti eelnõus on selgelt välja äh, toodud kõik need küsimused, äh, mille arutamine, lõpetamine tuleb lõpetada enne liitumisläbirääkimiste alustamist. Euroopa Liit on väga palju investeerinud Euroopa Liit, äh, Kosovosse, vabandust, on väga tähtis, et ka kontrollikoda on raporti koostanud Kosovo kohta. ma ei ole nõus, et siin tuuakse välja probleemid, et Äh, viis riiki ei ole Kosovot tunnustanud, kuid ma ei ole veendunud, et tegemist oleks kõige suurema probleemiga. ja mitmeski lõigus tuleb meil rohkem mõelda sõnastuse peale selleks, et saavutada tasakaalukam ja õiglasem keelekasutus, eriti selles osas, mis puudutab Kosovo ja Serbia suhteid. suur tänu, härra Kukan! ja nüüd annaksin sõna härra Posseltile, kes on variraportöör Rahvapartei fraktsioonis Kosovo raporti puhul. suur tänu, toetan kolleeg Lunatšeki raporti eelnõud. seda sõnastust küll tuleb tugevdada. kõige tähtsamaks on see, et lükatakse tagasi Kosovo igasugune jagamine, kes Kosovot territoriaalse terviklikkuse kahtluse alla seob, loob uusi kriise ja võib-olla ka relvakonflikte kogu piirkonnas võib-olla siis tuleks ka Serbiale ka Brežnevo oru küsimus tõstatada, siis pöördume ka teiste eh, naaberriikide poole, Montenegro ja Makedoonia poole, kellel kõigil on probleeme siin piiritülidega, eh, nii et ma tõesti hoiatan selle arutelu avamise eest. parlament on kvalifitseeritud häälteenamusega juba kordi öelnud, et territoriaalne terviklikkus on tähtis sellega on võimalik tagada ka vähemuste kaitset ja vähemuste kaitse on ka tegelikult Kosovo põhiseaduse aluseks. Ahtisaari plaanis on tegelikult Lääne-Balkani rahuprotsessis kõige parem rahuplaan. jah, praktilises elus on veel päris palju ellu vaja viia, see on täiesti õige. kuid äh, Serbia puhul need, seda küsimust ei ole tõstetud, veel kord Brežnevo jõeoru toon veel kord välja ja sellepärast teen ettepaneku, et mõõdame kõiki ühesuguse mõõdupuuga ja kõige parem oleks, kui tegemist oleks kahepoolse kokkuleppega, lepinguga, kus mõlemad riigid äh, panevad paika ühesugused standardid vähemuste kaitseks. praegusel hetkel oleme me sellest väga kaugel ja sellepärast ma leian, et see sõnastus raportis Äh, äh, liiga positiivne Katšini raportis, mõtlen siis, me peame kõiki, mõlemat riiki mõõtma ühesuguse mõõdupuuga ja siis on meil võimalik äh, äh saavutada see, et meid riigis võetakse tõsiselt toetan Lunatšeki raportit, toetan ka Katšini raportit, aga mis puudutab liitumisläbirääkimisi ja vähemuste kaitset, siis mina olen siiski selle poolt, et me sõnastust siiski natukene muudaksime. suur tänu, härra Posselt ja nüüd härra Pantseri, palun, kes on variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. aitäh, mulle tundub, et raport on selline üleminekuraport teisiti see ei saa olla, sellepärast et äh, protsess on veel meil käimas ning tee on pikk ees, kuid sellele vaatamata ma näen, et äh, Kosovos on tegemist äh, kolmetasandilise reaalsusega. sisemine sõltumatus ning iseseisvus ning õigus kaitsta seda iseseisvust ähm, reformidega, mis on aina sügavamad ning rahvusvaheline äh, kogukond, mis äh, peab veel äh, lahendama oma probleemid ning kolmas tasand on kõige problemaatilisem ning rahvusvahel Põhja-Kosovo iseseisvuse mittetunnustamine. resolutsioon peaks olema palju tugevam oma sõnastuses, me peaksime nõudma, et Äh, dialoog ning reformid peavad minema edasi palju rangemalt ning palju tõhusamalt ning järgnevate kuude väljakutse seisneb nii selles, seisneb selles, et nii äh, rahvusvaheline üldsus kui ka Euroopa Liit peab äh, minema edasi nende kolme tasandiga ning tegema seda aina tõhusamalt, kui me soovime, et me jõuaksime konkreetsete tulemusteni, et Kosovo ning ka Serbia jõuaksid lähemale Euroopa Liidule ning integreeruksid paremini, seega me peaksime reforme ja dialoog natukene tagant utsitama ning äh, kindlasti sellest me edaspidi räägime ka rohkem, aitäh! aitäh, härra Panseri, meil on veel neli kolleegi, kes on sõna soovinud ning ma paluksin, et need neli kolleegi eh, kõik piirduksid üheminutilise sõnavõtuga. paraku järgmine arutelu, mis puudutab eh, Islandit, peab eh, edasi lükkuma, sest meie arutelu Egiptuse kohta venis pikali. nüüd aga härra Landsbergist. Landsbergis, härra Landsberg, kas te ei soovinudki sõna, siis härra Preda, palun. Mă pregăteam și eu să cer amânarea dezbaterii despre Islanda. Așa să... Jah, aitäh, ma tahtsin, et arutelu Islandi kohta edasi lükataks. Serbia raporti kohta on mul kaks ähm, tähelepanekut. Euroopa Liidu huvides on läbirääkimised Serbiaga äh, avada niipea kui võimalik ning teiseks pean ütlema, et siin on vastuolu Serbia raportis. sest me nõuame Serbialt nii palju, justkui nagu ta oleks juba Euroopa Liiduga liitunud. me nõuame talt liiga palju me peaksime olema täpsemad oma ootuste piiritlemises ning peaksime selgemalt väljendama seda, milline on see selline normaliseerumise tasand suhetes Serbia ja Kosovo vahel mida komisjon arvab normaliseerunud suhetest, milline see õige tasand on või see suhe, kui normaalsed need suhted peaksid siis olema? proua Imbrissavitš, palun, üheks minutiks. suur tänu härra esimees. Eh, kuna aega on tõesti meil nii vähe ja härra Kukan on tegelikult kõik ära öelnud juba, mis, mida mina soovisin öelda, siis tegelikult kõik see on väga heaks lähtepunktiks eh, edasistele arutelustele. I take it on english, it's, it's look that is. Lähen nüüd üle inglise keelele, kuna tundub, et tõlget ei tulnud. või siis tuli ikkagi või? Eftersom uh, herr Kukan sa ma alustan uuesti. kuna härra Kukan ütles peaaegu kõik ära, mis minagi soovisin öelda, siis ma võin olla täpselt äh, ühel meelel temaga S äh, sellesse resolutsiooni on praktiliselt kõik tähtsad punktid äh, sisse kirjutatud ja see on väga heaks aluseks tulevastele äh, aruteludele ja ma olen nõus ka sellega, mis härra Tänak ütles artikli üheksa kohta, et võib-olla tuleb mingisuguseid ettepanekuid seda veel täpsustada natukene ja võib-olla tuleb ka üldiselt üldises plaanis veel teisigi ettepanekuid täpsustada seda teksti, aga tegemist on hea algusega. Uh, aitäh ning viimane sõnavõtja on härra Peterle, palun aitäh, piirkonnas on olukord äh, väga keerukas, komplitseeritud ning pingeline ning seetõttu on ülimalt oluline, et äh, me tooksime välja ka positiivsed küljed, positiivsed arengud nii Serbias kui ka Kosovos, ehkki ähm, siin Serbia puhul on näha natukene positiivsemaid toone. ning äh, kui me vaatame olukorda, mis või suhteid Serbia ning Kositi, Kosovo välisi suhteid, siis ma hea meelega tõden, et õigusriigu, riigi puhul on mindud edasi ning naaberriikidega äh, on edasi liigutud, Pristinaga dialoog on edasi liikumas, samas on mitmeid teemasid, mis ei arene eriti hästi edasi, kuid võib-olla on meil ka erinevad lähenemised. Euroopa Euroopa meelsust on täheldada praegu Serbia uue valitsuse juures ning võib-olla nad on tulevikus veelgi dünaamilisemad. Serbia peaks kuulama seda, mida meie neile äh, ütleme ning täitma äh, tühikud, aitäh. aitäh, härra Peterle, nüüd aga annan sõna komisjonile sõnavõtuks lühike sõnavõtt, palun. aitäh, ma teen väga lühidalt, ma tänan raportööri äh, väga hea raporti eest ning see võtab arvesse kõiki äh, võtmesõnumeid ning äh, nagu meie aruandes on nagu samasugused punktid ning me peame välja tooma ka selle, et kõik muutuks konkreetsemaks, konkreetseks tegevuseks reformid on jõustumas, Kosovos on tegevusplaan, võetakse peagi vastu selleks, et äh, võtta arvesse meie raporteid, on ka olemas riiklik äh, plaan, kuidas akiid äh, järgneval perioodil lähendada Euroopa Liidu akiile ning teie aruandes tuuakse ka see väga hästi välja. kõik see on peagi toimumas ning keskendutakse ülejäänud reformidele, mida oleks vaja läbi viia, mis on Serbia loodab äh, liitumisläbirääkimised peagi alustada ning ähm, see eeldab seda, et ähm, suhted Kosovoga paranevad. ning me peaksime vaatama, mida veel rohkem teha, me peame oma võtmeprioriteedid paika panema, nii nagu me eelmisel aastal ka tegime. ning me oleme selgelt välja toonud äh, siin pikaajalisema, kõikehõlmava lähenemise kasuks. meil on vaja võtta vastu samm-sammult otsuseid ning minna etapiviisiliselt edasi, kuid kindlasti ei saa kõike eh, lähimas tulevikus ära lahendada, praegu on nagu oluline see, et kõrgetasemeline dialoog eh, tooks eh, uusi lahendusi, näiteks kokkulepete rakendamine ning võib-olla me saame peagi kuulda häid uudiseid, me jälgime väga täpselt Äh, mis seal toimub, võtmeprioriteetide osas on eduaruanne juba tehtud ning äh, teie märtsikuus tulev raport äh, on väga hästi ajastatud, aitäh! aitäh, härra Pakee! härra Panenko Kosovo kohta, palun! aitäh, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Lunatšeki selle raporti eelnõu eest ning ma loodan, et ta ka e, peagi terveks saab. mõistagi meie tahame selgelt välja tuua selle, mis oli ka meie teostavus e, hinnangus oli paika pandud samuti me ootame pikisilmi seda, et äh, meie kõrgetasemeline poliitiline dialoog oleks sama produktiivne kui siiamaani ning äh, kõik ning edasised arengud sõltuvad nüüd lähipäevadel toimuvatest kokkulepetest ning äh, loodame, et homme või ülehomme äh, nõukogu järeldustes ähm, äh, see kõik asi kajastub. aitäh, raportöörid, palun teie kommentaarid lühidalt suur tänu, soovin kõigepealt tänada kõikide suurepäraste sõnade eest, mida siin kuulsime, meil tuleb Serbiat ja Kosovot äh, tõesti positiivselt käsitleda. tahtsin lühidalt paari asja kommenteerida, mida siin öeldi. kõigepealt tahaksin teile teada anda, et kõik minu variraportööridest kolleegid said palju pikema raporti, põhjalikuma raporti selleks, et me saaksime lühemalt ja selgemalt äh, lõppversiooni koostada. ja see, mida härra Posselt ütles, äh, vähemuste küsimus Serbias, ma arvan, et see on tähtsam kui võib-olla naaberriikidest tulevad äh, kolleegid äh, arvavad, äh, siin on võimalik teha muudatusettepanekuid, see ei ole minu ülesanne, ma eeldasin, et te kõik panustate selleks, et pilt oleks realistlik. teiseks, proua Koppa ootus, et teda ei ole küll enam siin ja tema on pärit riigist, mis ei ole Kosovot tunnustanud ja tema tegi ettepaneku, et Kosovot minu raportis ei mainitaks, see on tõesti soovunelm. Serbia meedias ei saa ju eeldada seda, et nad kaks korda rohkem räägiks Kosovo raportist kui Serbia raportist, nii et äh, kahju on tehtud ja ja see tuleb nüüd hüvitada, tõesti tegemist on võimatu missiooniga aga mis mind üllatas ja see on ka tegelikult see, mida ütles härra Tännok ootuste kohta viie riigi suunas, et nad millalgi Kosovot tunnustavad. Need kõik viis riiki on vastu Kosovo osalemisele. see on sõnum, mille Serbia sai ja nad vaatavad oma seisukohta selles valguses ja see teeb meie ülesande lihtsamaks. ma kohtun härra Tadžitšiga Brüsselis, me oleme tõesti pidevalt ühenduses ja ma usun, et aktiivse kaasamisega dialoogis oleme me tõesti edukad. me oleme praegusel hetkel mitmepoolset äh, usaldust loomas ja me ei saa praegu rääkida mitte ainult edusammudest, mida on teinud valitsus Serbia president on peaaegu nähtamatu äh, naaberriikides ja ma loodan, et see raport äh, õhutab teda ka aktiivsem olema, eriti just Horvaatia suhtes. ja parlament peab olema osa äh, dialoogist sealses piirkonnas. suur tänu! ja nüüd proua Lohpiiler, palun! jah, suur tänu! ka mina kuulsin, et proua Lunatšeki raportit toetatakse ma tegin siin äh, äh, märkmeid kriitika kohta ja annan siis proua Lunatšekile täpselt teada, mida siin öeldi. suur tänu, kallid kolleegid, äh, suur tänu, et saite aru, et aega oli vähe, suur tänu, et saime need kaks tähtsat raportit läbi arutada, kolm teadaannet, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksas jaanuar keskpäeval Serbia raporti jaoks ja sama kehtib ka Kosovo raporti kohta ja viimane asi, järgmine päevakorrapunkt lükatakse edasi, arutame seda mõnel teisel kohtusolekul, sellepärast et aeg on otsas. suur tänu ja ilusat õhtut ning head isu!